is. No, no, no. I'm here uh, for uh, interest. Not, uh, no, not involved. Okay, colleagues, if I could ask you to take your seats. kallid kolleegid, palun võtke istet. I start with the results of alustan siis meie koordinaatorite koosoleku tulemuste teatamisega teile kõigepealt, mis puudutab raportööride ametisse nimetamist, siis otsustati kaks arvamust oli meil. üks puudutab direktiivi ettepanekut reisipaketi kohta. Ähm, te olete selle teemaga tuttavad. ja kehtib kodukorra punkt nelikümmend üheksa, teeme koostööd IMCO-ga, sotsiaaldemokraadide fraktsioonide poolt on raportöör sellele arvamusele. ja siis äh, nõukogu määrus, millega muudetakse muude-, äh, määrust kakssada üheksateist, mis käsitleb Euroopa äh, lennujuhtimist, Cäsarit, selle arvamuse raportööriks saab meil Rahvapartei esindaja. ja ülejäänud ettepanekute osas otsustati jätta asjad nii, nagu need on. IKEA vaataja saatus, staatuse osas otsustati äh, et esimees kirjutab IKEA, IKEA peasekretärile ja toetab Taiwani vaat-, Taiwanile vaatleja staatuse andmist ja siis äh, härra Jakunini äh, küülakutse osas äh, ähm, äh, otsustasime äh, saata kirja, et äh, võib-olla võiks korraldada ürituse parlamendis, kuhu kutsutakse ka Euroopa Parlamendi liikmed, eurovinjeti küsimus, transpordikomisjoni kohtumine. ja eurovinjeti Äh, senine esitatud äh, pöördumine ole, oli äh, otsekui lühiteatis komisjonilt, mitte midagi põhjalikku ja seda me soovisime siis näha. komitoloogiast rääkisime, rääkisime lennuaja piirangutest, koordinaatorid otsustasid, et kolmekümnendal septembril hääletab komisjon kahe fraktsiooni poolt esitatud tagasilükkamise ettepaneku kohta ja selle resolutsiooni ettepaneku muudatusettepanekud tuleb esitada üheksateistkümnendaks septembriks inglise keeles, sellepärast et meil ei ole enam aega tõlkimiseks. komisjon peab esitama äh, oma äh, teadaande äh, ja kinnitama sotsiaal- partnereid ei mõjuta need miinimumeeskirjad ning äh, kinnit-, tuleb kinnitada, et parlamenti kaasatakse põhjalikult äh, sellesse protsessi täiel määral. me teeme seda siis, äh, me oleme sellest juba komisjoniga suuliselt rääkinud, esitame sellise, sellekohase ettepaneku aga kirjalikult ja kolmekümnendal septembril siis aga toimub hääletamine. muude küsimuste vallas toimus arutelu, mis puudutab Saksamaa siseveeteid ja otsustati, et komisjon ei reageeri viimastele arengutele, aga fraktsioonid võivad ise no, omapoolsed reaktsioonid kokku leppida. nii palju siis koordinaatorite koosolekust. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on meie poliitikaosakonna uuringu tutvustus teemaks nõndanimetatud megaraskeveokid. ja kutsus, palusime seda uurimuse koostada, sellepärast et meie komisjonis valitses teatav ebakindlus selles osas, kuivõrd oleks soovitav praeguse direktiivi piirangutest loobuda ja selliseid raskeveokiteid rohkem kasutama hakata ja siin oli ka tehtud ettepanekuid muuta kaalude dimensioonide direktiivi. ja nüüd on meil võimalus sellest siis natuke täpsemalt rääkida nii et pikemalt venitamata paluksin siis äh, äh, uuringu koostajatel äh, uuringust meile tutvustada maksimaalselt viieteistkümne minuti jooksul ja ma nõuan, et te peaksite kõneajast väga rangelt kinni, meil on olnud varem probleeme sellega, et inimestele antakse äh, konkreetne, konkreetsed ajapiirangud, äh, et tutvustada meile oma uuringut, aga inimesed äh, ignoreerivad neid täielikult, ei tee vahet neljal minutil ja neljal tunnil, ma rõhutan siis viisteist minutit, nii et uuringu koostajatest uuringu koostajatele on viisteist minutit, seejärel raportööril on viis minutit, seejärel äh, meie äh, hindajatel ja seejärel on äh, arvamuste vahetus. nii et palun, te ei näe sugugi Jim Steeri moodi välja, nii nagu mina teda mäletan, aga palun, teil on sõna. ja tervitame ka külalisi. proua Vernoil on siin koha kutsutud külla äh, kakskümmend kolm avalike suhetega tegelevat ametnikku. tere tulemast teile siia. meil on, te olete siin just siis, kui räägime nendest raskeveokitest ehk midagi on siin teile ka huvitavat. palun, teie Davis Cleave, teie uurimus viisteist minutit. Teie soov on mulle seaduseks, palun minu nimi on James Stair, mitte Jim Stair ja olen pärit äh, Stair Davis Cleave äh, meeskonnast äh, ja oleme koostanud uuringu megaraskeveokitest. Te olete võib-olla selle dokumendiga juba tutvunud ja ja nüüd me siis tutvustaksime teile, millised on meie järeldused, uurides olukorda, kirjandust ja erinevaid transpordiga seotud valdkondi, sealhulgas keskkond, kesk-, turvalisus äh, ja nii edasi ja nii edasi mis puudutab kirjandust, siis äh, uurisime põhjalikult kaheksat uurimust, äh, mis valiti välja kahekümne üheksa uurimuse hulgast, püüdsime äh, oma teemat, temaatikat käsitleda täpsemalt, keskenduda infrastruktuuri turvalisuse probleemidele, erinevatest geograafilistest piirkondades olid need uurimused läbi viidud Euroopa Liidus üldisemalt, liikmesriigiti ja ka ülemaailmselt kandsime samuti huult selle eest, et ähm, uuringud oleksid asjakohased. kõik uuringud äh, so-, ütlesid, et, ähm, et ähm, sõiduki äh, kilomeetrite arv suureneb, äh, aga tonnkilomeetrite hind väheneb, kaks ras-, uut raskeveokit kannab kolme tavalise raskeveoki koguse äh, aga samas äh, hinna, äh, hinnakasv on väike. kõikides uurimustes äh, oldi ühel meelel <laughs> esimees palub kõnelejal pisut aeglasemalt rääkida, ehkki kõneajapiirang on viisteist minutit. kõikides uuringutes öeldi ühehäälselt, et äh, toimub teatav üleminek äh, veetranspordilt, äh, raudteetranspordilt maanteetranspordile, sellepärast et transpordikulud tonnkilomeetri kohta vähenevad, aga samas erinevad uuringud hindasid erinevalt seda, kui suurel määral see muutus tegelikult aset leiab kõikides uuringutes öeldi, et megaraskeveokite puhul ei ole piisavalt andmeid koguda, sellepärast et Euroopa Liidus ei ole nendega piisavalt neid piisavalt kasutatud selleks, seetõttu on tegemist ainult teoreetiliste uuringutega, mis on küll informatiivsed, kuid äh, siiski ei anna meil võima-, meile võimalust hinnata, mis maailmas päriselt juhtuma hakkaks megaveokite suurema kasutamise puhul. Euroopa Liidu sisemaa transpordi um, valdkonna suurus on ühesugune olnud viimased kümme aastat. majanduskriis on seda natukene küll kahandanud, kuid siiski. Äh, kõige suurem oli see turg kahe tuhande seitsmendal aastal, praegusel hetkel on meie kaubavedude puhul äh, maanteetransport kõige populaarsem, seitsekümmend kolm protsenti ja äh, tonn kilomeetritest järgmisemad oleksid siis raudtee, veetransport ja torutransport. Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Ühendkuningriik, Itaalia ja Poola on kaks, kaheksakümmend protsenti sellest maanteetranspordist ja Saksamaa praegusel hetkel on ainuke nendest riikidest, kes lubab megatrakke, megaraskeveokeid ja, ja seda ka ainult katseperioodi raames. tavaliselt võib äh,, igapäevaselt võib kasutada selliseid äh, raskeveokeid ainult äh, Soomes ja Rootsis äh, ja seda tehakse Root-, Soomes seitsmekümne kolme protsendi ulatuses, Rootsis üheksakümne protsendi ulatuses tonnkilomeetrite kohta. praegusel hetkel katsetatakse megaveokite kasutamist ka äh, Taanis, Saksamaal ja Hollandis. Taanis tehti sellega algust kahe tuhande kaheksanda aasta lõpus, kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks oli äh, selliste sõidukite osakaal kolm koma kuus protsenti ja Taani teedel liigub umbes nelisada viiskümmend megaveokit. tõenäoliselt see arv, selle arvu kasvu prognoositi kuuesajaks, kuuesajale kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta, sest Saksamaal hakati kasutama selliseid sõidukeid kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja praegu kasutatakse neid väga vähe, kolmkümmend kaheksa sõidukit kokku. nii et tegelikult äh, kauba osakaal, mida mega raskeveokitega transporditakse, on samuti äh, kaduvväike. Äh, Hollandis samuti on alustatud katsetamist kahe tuhande esimesel aastal kõigepealt, äh, seejärel ulatuslikumalt ja nüüd on käigus kahe tuhande seitsmendal aastal alguse saanud kolmas katseperiood. kahe tuhande kümnenda aasta jaanuarikuus oli seal äh, üle tuhande, üle saja osaleva ettevõtte ja üle neljasaja raskeveoki arvesse tuleb võtta erinevaid asjaolusid, äh, seda, kui milline on võrgu võrgustik, teede võrgustik, erinevad võimalused erinevaid transporti kasutamiseks, äh, raudteetranspordi võimaluse olemasolek, äh, samuti ka teedevõrgu kvaliteedil on väga tähtis osakaal, kui raskeveokid saavad kasutada ainult kiirteid, siis neil ei ole äh, nii suuri võimalusi, kui kasutades kogu teedevõrku. kui puuduvad konkureerivad transpordiliigid, siis on megaraskeveokid väga kasulikud, äh, samuti on nad kasulikud väikese tihedusega, madala tihedusega toodete transportimisele Soome kogemused näitavad, et põllumajandus, toidu, tekstiilitoodete transpordis ja samuti naftatoodete transpordil on mega raskeveokite kasutamine väga populaarne. üleüldiselt transpordiliikide kõikum-, kasutamise kõikumised on olnud väga väikesed. praegusel hetkel Läti, Eesti ja Soome kasutavad kõige rohkem raudteetransporti ja seetõttu, et äh, nemad on transiidiriikideks Venemaalt. üldisemalt äh, on suurem turuosa Ida-Euroopa liikmesriikides raudtee käes, äh, lõunariikides vastupidi. Soomes ja Rootsis on see umbes kolmekümne protsendi ringis, hoolimata sellest, et võib kasutada ka mega raskeveokeid ja muutused sellega seoses on olnud liikide kasutamisel tegelikult väikesed. megaraskeveokite mõju liikide kasutamisele on raske ette ennustada ja äh, sõltub võimalustest kasutada raudteed ja veetransporti ja Äh, maanteetranspordi kasutamisel sõltub kõik ka hinnast ja ühesõnaga teetrans-, maanteetranspordi ja kaubavedude hi-, kaubavedude hind määrab selle, millisel määral kasutatakse äh, äh, raudteetransporti ja veetransporti praegusel hetkel paistab, et äh, olukord on väga stabiilne, äh, mitte eriti paindlik äh, ja võib öelda, et potentsiaalset megaveokite mõju on väga raske hi hinnata, kuivõrd paindlikkust praegu on väga vähe olnud ja üldiselt võib öelda, et äh, konteineriturul kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti, äh, maatranspordi puhul äh, umbes kahekümne protsendi juures kakskümmend protsenti vähenes veetransport ühe uuringu hinnangul, aga see, selle uuringu rahastajateks olid Euroopa raudtee-ettevõtjad, nii et seda tuleb arvesse võtta ja. ja üheksakümmend protsenti uuringu ühes teises uuringutes üheksakümne, üheksakümne protsendi ulatuses leiti, et mega raskeveokid ei mõjutaks transpordiliikude kasutamist Rootsi uuringu puhul äh, arutati seda, kui võetaks Rootsist kasutuselt ära suured raskeveokid, kas see mõjutaks rohkem teiste transpordiliikide kasutamist. ja järeldus oli, et ei. üleüldiselt võib öelda, et ähm, arv, hinnates megaraskeveokite kasutamist, ei saa seda transpordiliiki eraldi võtta, tuleb arvesse võtta ka teiste transpordiliikide võimalusi ja olukordi konkreetses kohas. ja mis puudutab äh, transpordiliikide kasutamise ähm, muutust, siis äh, megaraske veokid aitaksid mõjutada võib-olla äh, kaubavedude hinda aga see sõltub maanteetranspordi paindlikkusest ja selles osas erinevate uuringute, uuringut, erinevates uuringutes olid erinevad arvamused. kaubavedude välismõjude kulu, see on kõige, väliskulud olid infrastruktuurikulud, kulud, mis kaasnevad sellega, mis kaasnevad liiklusvoogude muutusega, samuti ka kasvuhoonegaaside tagajärgede leevendamisega. pikaajaline mõju, seda tuleb samuti hinnata äh,, äh ruumi äh, ja äh, ja teede kasutuse sagedusega seotud mõjud, infrastruktuuri mõjutused, äh, teed, sildade parandamine muuhulgas äh,, kindlasti transpordiliigi muutuste, kasutamise muutusega äh, suurenevad äh, ka hoolduskulud infrastruktuurile, teede infrastruktuurile ja megaraskeveokid on raskemad, seetõttu mõningate uuringute äh, hinnangul arvatakse, et teed kuluvad kiiremini, kuid teised jällegi ütlevad, et et tavaliselt on raskus paremini jaotunud äh, üle telje selles, äh, selliste sõidukite puhul ja seetõttu äh, tõenäoliselt infrastruktuuri kulumine ei olegi suurem, aga juhul tuleb kontrollida seda, kas sillad ja viaduktid peavad vastu sellistele veokitele, sellepärast et ja, ja tuleb kanda hoolt selle eest, et nõrgad sillad ei kannataks. üks kulu, millest ei saa ka üle ega ümber, on see, et tuleb ehitada juurde parkimiskohti. Äh, Itaalia, Kreeka, kus on palju mägesid, peavad äh, piirama võimalikku megaraskeveokite võrgustikku, sellepärast et, äh, et võima-, et selliste võimaluste loomine oleks liiga kulukas erinevates uuringutes arutletakse selle üle, milline on, millised on möödasõiduvõimalused, aga tegelikult puuduvad piisavad tõendid selleks, et mõjutada, et hinnata olukorda praktikas täielikult turvalisus on väga oluline, arvatakse, et raskeveokid on suuremaks ohuks liikluses kui tavalised äh, veokid, aga meie ei äh, leidnud mingisuguseid tõendeid selle kohta, et see nii oleks. nii ei, ei äh, Rootsis ega ka Soomes ei ole olnud mingisuguseid näiteid sellest, et liiklusohutus on kannatanud selliste veokite all ja suurema osa õnnetusi, kus on sellised sõidukid olnud osaliseks, oleksid võinud juhtuda sama hästi ka tavaliste veokite puhul. üsna tõenäoline on, et selliste veokite kasutuselevõtt tegelikult hoopis parandaks liiklusohutust, kuivõrd no, äh, masinaid oleks sellisel juhul vähem ja seetõttu õnnetuste arv ka tõenäoliselt väheneks. keskkonna, äh, kasvuhoonegaaside küsimus äh, megaraskeveokid kasutavad otstarbekamalt, tõhusamalt kütust äh, ning äh, seetõttu tuleb arvesse võtta seda, et kasvuhoonegaasid äh, selliste võrreldes teiste maanteetranspordi võimalustega väheneksid, aga võrreldes raudtee transpordi kasutamisega ka suureneksid, nii et mõningaid, mõlemaid asjaolusid tuleb arvesse võtta ja ühe uuringu tulemusel äh, kasvuhoonegaasid ka-, äh, heide suureneks null koma viie protsendi võrra, teise uuringu puhul jällegi väheneks null koma nelja protsendi võrra ja igal juhul on äh, selliste raskeveokite äh, kasvuhoonegaaside heide äh, oluline, mida tuleb arvesse võtta, pidades silmas meie kasvuhoonegaasi heitme kärpe äh, eesmärkidega Euroopa Liidus. ja nii või teisiti äh, tuleb seda arvesse võtta tuleks läbi viia põhjalikumalt uuri-, uurimusi selleks, et olukorrast paremat pilti saada, võib öelda, et tõenäoliselt äh, siiski megaraskeveokite kasutusele võtmisel kasvuhoonegaaside heide väheneks ning äh, samuti ka äh, väheneks õnnetuste arv. ühesõnaga, uuringutes, erinevas kirjalikus mat-, erinevates kirjalikes dokumentides on väga erinevaid järeldusi ja, ja lausa vastakaid seisukohti. me peame katse perioodidel põhjalikumalt tutvuma Hollandi, Saksamaa ja Taani kogemustega, et anda olukorrast paremat pilti. suur tänu! ja järgmisena saab sõna raportöör Jörg Leitfried, palun, teil on sõna viieks minutiks. suur tänu! ma püüan rääkida inglise keelt tavaliselt, aga äh, seekord ma tahaks, et minust tõesti õigesti aru saadaks, räägin saksa keeles. Better, better than my German. The problem we've got is there's a lot of people stood up who don't have access to interpretation. Äh, probleem on selles, et äh, siin on küll palju inimesi, kes äh, ei saa tõlget kuulata, aga sellegipoolest, kui soovite, võite muidugi rääkida saksa keeles. jah, võib juhtuda, et minu austria saksa keelest on isegi raskem aru saada. Need inimesed, kes veel seisavad püsti, võivad praegu istuda neile veel tühjadele kohtadele ja kui veel peaks tulema inimesi, siis ähm, saame palun kasutage neid istmeid, mis on äh, härra Madi just äh, sinna äh, ukse poole ja need ja püüame teid kõiki ära mahutada. So Tony, if you want to sit next to Matteo, you can have the guard of honor next to Matteo, but I do find it ridiculous. sest mul, mulle tundub natuke naeruväärne, et siin nii palju inimesi peab püsti seisma, nii et ükskõik, mis fraktsioonis inimesed on, nad võivad kõik sinna istmetele istuda. ja aga nüüd äh, palun viis minutit raportöörile. suur tänu, esimees. kui ma seda uuringut esimest korda nägin ja vaatasin selle kiirelt läbi, siis mõtlesin, et nojah, ei ole väga üheseid tulemusi, on asju, mis räägivad megaraskeveokite poolt ja on teisi, mis räägivad nende vastu aga minu ülesandeks oli mitte ainult pealiskaudselt seda uuringut lugeda, vaid põhjalikult uurida ja läbi lugeda. ja kui ma seda tegin, siis ähm, mõtlesime, et no palju õnne. õnnitleksin neid, kes andsid oma panuse selleks, et ma kogesin midagi, mida ma siin ei ole veel kunagi kogenud nimelt ülimalt hea ettevalmistus või vabandust, väga, väga tendentslik ettevalmistus, mille tulemuseks oli ka väga tendentslik äh, uurimus. miks ma nii ütlen? vaatasin, kuidas see uuring on koostatud. see on koostatud nii, et põhimõtteliselt võeti teised kõik teised uuringud, mis on juba tehtud, nad koguti kokku ja siis valiti neist teatud hulk, teatud põhimõtete e, järgi, nimelt oli selleks kolm põhimõtet, esiteks pidid need uuringud olema temaatiliselt väga erinevad, need pidid olema keskendunud geograafiliselt Euroopale ja pidid olema tasakaalus, mis puudutab poolt- ja vastuväiteid ja selle järgi siis äh, valiti need kakskümmend üheksa uuringut välja, kuigi oli veel teisigi uurimusi, mida oleks võinud neile lisada. ja siis ei olnud enam äh, mitte mingit äh, tasakaalustatud. oli kakskümmend kuus uuringut, mis olid pigem pooldavad ja ainult üks, mis tõi vastuväiteid. loomulikult, kui Äh, sellised uuringud äh, on aluseks, siis on äh, ka tulemus pigem pooldav. nüüd, mis puudutab seost Euroopaga, kolm uuringut puudutasid Euroopat, üks oli Austraaliast. mind huvitaks väga, kas keegi saaks mulle seletada, kus on siin seos Euroopaga, meil ei ole siin kaugeltki nii suuri kõrbeid kui Austraalias ja kolm uuringut olid Ühendkuningriigist, Hollandist just neist riikidest, kus äh, juba kasutatakse väga raske veokeid. kus on siin objektiivsus? minu meelest on see uuring täiesti kallutatud ja sellel oli eesmärk mitte teenida Euroopa maksumaksja huve ja koostada neutraalne uuring, vaid näib, et kuidagi juhtus, et koostati uuring, mis aitab neid, kes pooldavad megaraskeveoki. miks kasutati siin just ILTA kaks tuhat kümme uuringut, on palju uuemaid ja paremaid uuringuid, miks neid ei kasutatud? miks on, miks puuduvad kriitilised uuringud mis on ka väga head uuringud. miks, kes valis äh, sellised uuringud, mis on ainult äh, positiivselt kallutatud ja miks? ja sellepärast jõuamegi nende väljaütlemisteni, mis äh, selles uuringus on kirjas, ma ei tahagi nüüd neid kõiki välja tuua, aga näiteks Holland ja ja, ja sealsed äh, taristu ähm, ümberehitamised, see, et väidetakse, et ne-, et samasuguseid lahendusi võiks kasutada Euroopas, on minu meelest äh, täiesti äh, täielik jama. Euroopa ei ole tasane nagu madalmaad. minu meelest ei ole mitte kuidagi teaduslik väita, et võiks kasutada samasugust lahendit. see on täielik jama või mis puudutab ähm, nihet transpordiliikide äh, kasutuses, kui seda arutada näiteks Hollandi põhjal, selleks peab teadma, et äh, sealne raudteesüsteem ei ole, äh, seal ei, ei kasutata nii, niivõrd palju veosteks kui teistes riikides seda ei saa niimoodi arvutada. kuidas saame me jõuda tulemuseni, et sellel ei ole suurt mõju raudteetranspordile, kui me võtame teised riigid, kus äh, raudteetranspordi osakaal on palju äh, suurem, kui seal siis äh, arvutada, milline on tulemus, kui võtta kasutusele megaraskeveokid, siis on tulemus hoopis teine. me ei saa siin aluseks võtta riike, kus süsteem on hoopis teistsugune Te ei, ei võtnud absoluutselt arvesse oma uuringus ja see on meie jaoks väga oluline, kuidas see mõjutab töötingimusi. mida see tähendab töökohtadele raudteel, transpordivaldkonnas? seda te uuringus ei käsitlenud. minu meelest oli see lõppkokkuvõttes väga halvasti eh, tehtud töö, tellimustöö megaraske veokite pooldajatele ja ma leian, et Euroopa Liit ei peaks selliseid tellimustöid rahastama, aitäh. aitäh. nüüd annaksin sõna meie neljale hindajale. igaühel neist on viis minutit. esiteks palun, professor Kruse suur tänu kõigile. mina räägin prantsuse keeles, see on minu emakeel, nii et kui soovite, pange aga kõrvaklapid pähe. nüüd ma lugesin seda eh, uuringut, mis eh, puudutas eh, siis võimalikke mõjusid, mõjusid turvalisusele ning äh, keskkonnale ja muule sellisele. ning äh, peab ütlema, et uuring täidab talle esitatud nõudmisi ja mina olen Prantsusmaal, äh, olen Prantsusmaal keskkonna ja transpordi uurimisrühma esimees, meilt telliti ministri poolt äh, vastav sarnane sisuga uuring, mille tulemused olid just selline, mida me praegu kuulsime. me ülisuured veoautod ei tekita selliseid probleeme, mida võiks arvata, et nad tekitavad tehnilisest küljest, äh, küljest rääkides, et CO2 heitmeid ei pea, pruugi äh, kasvada võib-olla on nõrk, uuringu nõrkus teises osas, mis on palju lühem, see puudutab siis võimalikke tule, tulevikustsenaariume. Need, eh, need on siis kas üks, ärge tehke midagi või avame pisut ukse või teeme ukse pärani lahti. loomulikult eh, eh, peale tehniliste aspektide on ka äh, poliitilised aspektid olulised ning poliitiliste aspektide kohta võib siis öelda seda, et sellised, ähm, äh, sellised sõidukid äh, on aktsepteeritavad ainult siis, kus avatakse, avandame Pandora laeka ja sellega puudutame ka raudteekaubatransporti. kui seda on võimalik teha minu kodumaal Prantsusmaal aga ehm, see tuleb hoolega läbi mõelda, me, see tähendab seda, et ka sotsiaalselt, poliitiliselt ollakse selleks valmis, minule tundub see väga raske olevat, sellepärast et ehm, minu poolt, ehm, minu poolt eh, juhitav eh, uurimisrühm soovitas ministrile mingeid muudatusi mitte vastu võtta. ning mis puudutab puhtalt majanduslikke küsimusi, mina olen ökonomist siis äh, äh, äh, peab peab ütlema seda, et, et selle tähtsus, selliste suurte veoautode tähtsus oleks väiksem kui eraautode väärtus ja nende võimalikust kasvust, kasvu on väga raske selgeks teha tavakodanikule ning väga raske on öelda, kas sellega tooks kaasa tõelise kvalitatiivse hüppe ehm, maanteetranspordis. Eh, kui eh, ülisuured eh, kaubaveoautod muudavad ülipalju maanteed turvalisemaks, siis tõepoolest, miks mitte, kuid küsimus, nagu te näete, isegi on väga poliitilise iseloomuga ning tehnilised aspektid näitavad ainult, millised etapid võimalikud on, kuid tegu on poliitilise valikuga ja eh, ma arvan, et mul ei ole eh, põhjust sellest pikemalt enam rääkida. aitäh, professor, aitäh, et pidasite ajapiirangust kinni. järgmisena äh, professor äh, McKinnon. suur tänu. üldiselt äh, oli see dokument minu jaoks väga muljetavaldav, ma arvan, et see ülesanne oli väga keeruline, võttes arvesse seda tohutut tööd, mis tuli ära teha, materjali, mida tuli läbi töötada. ma arvan, et üldiselt oli tegemist adekvaatse uuringuga, tuli keskenduda põhiliselt ähm, suuremat, ülirasket, ülisuurte äh, raskeveokite ka raskevõikutega seotud kuludega, mida aga ei, uuringus ei, ei tehtud, oli ähm, nende veokite positiivsed ähm, mõjud, eelised, kuidas nad äh, saaksid ähm, suurendada majanduslikku sidusust. nii et minu meelest oli siin teatud kaalutlusi juba algusest äh, peale, kuid mina leian, et see kaalutlus oli veidi teises suunas, kui väitis raportöör lõppkokkuvõttes aga leian, et tehti päris head tööd, valiti välja need uuringud, mis olid kõige põhjalikumad, mõned, mõnesid uuringuid ei valitud ja mis minu meelest ka ei olnud kuigi head. kuid äh, siin tuleb võtta ka arvesse, kelle poolt need uuringud on rahastatud. kui need on rahastatud näiteks Euroopa Komisjoni poolt, siis peaks neil olema suurem kaal kui teatud lobirühmade rahastatud uuringutel ma leian, et äh, uuring on küllaltki põhjalik, võttes arvesse selle mahupiiranguid, aga ma leian, aga ma sooviksin ähm, valgustada siin teatud valdkondi, kus minu meelest võiks neid argumente veel tugevdada. majanduslik mõju, ma leian, et siin võiks olla rohkem juttu selliste veokite majanduslikest eelistest, mitte ainult otsesed tulu, otsene rahaline tulu, vaid ka kaudne tulu, mis võib tekkida sellest, kui ettevõtted struktureerivad oma, äh, oma ettevõtte ümber. teine küsimus on äh, siis äh, transpordivood, mis on, mis sõltub ka väga palju nõudluse elastusest, nagu me kuulsime ma kardan, et selles valdkonnas oleme liiga palju uskunud majandusteadlasi ja mitte piisavalt rääkinud ettevõtetega, et teada saada, kus ettevõtted täpselt selliseid veokeid kasutavad oma tarneahelates. ma arvan, et nii saaksime palju paremini aru, kui palju lisaliiklust tekiks seoses nende veokitega. edasi ma tean, et on väga keeruline modelleerida äh, selliste äh, megaraskeveokite kasutust äh, teedel, sest meil on väga vähe infot laadungite tiheduse kohta teedel. nii et kuigi seda teemat on ka uuritud siis ma arvan, et meil oleks vaja rohkem infot selle kohta, et millised on laadungid teedel. veel üks teema, mis on väga, tõesti selle arutelu keskmes ja puudutab äh, siis nõudlusele astusest ja kulusid. suur osa analüüsist eeldab, et transpordivalikut mõjutab eelkõige transpordiliikide otsest äh, kulu. ja seal on alahinnatud äh, kvaliteedi ja usaldusväärsuse tähtsust. Euroopa raudteevõrgustik on, äh, pakub hea kvaliteediga teenust ja, ja see teenuse kvaliteet üha paraneb. kui me Ehm, annaksime või lubaksime megaraskeveotide kasutamised, siis ehm, innustaks see raudtee-ettevõtteid veelgi oma teenuste kvaliteeti parandama. veel mõned lõppmärkused. minu meelest on oluline märkida, et just need uuringud, mis suhtuvad megaraskeveokitesse eriti eh, positiivselt, põhinevad ka praktilisel kogemusel. me peaksime vaatama seda, milline on olukord eh, neis Euroopa riikides ja ka muu maailma riikides, kus on kasutatud, kus, kus on lubatud megaraskeveokite kasutamine. ei ole ühtegi riiki, kus oleks algul lubatud ja siis jälle keelatud, nii et minu meelest võib öelda, et on piisavalt tõendeid selle kohta, et need, neil veokitel on teatavad eelised minu meelest peaksime me kõigepealt äh, mõtlema selle üle, milline veok maksimeeriks eelised ja minimeeriks ähm, puudused. Äh, milline see veok peaks olema, näiteks peaks tal olema, et ta paremini sobituks ähm, Euroopa taristuvõrgustikku ja ma arvan, et äh, siin, siin on vaja leida mingi kompromiss. oleks hea, kui uuring oleks seda käsitlenud, aitäh. aitäh, järgmisena äh, palun äh, härra Primes. Äh, räägin samuti hollandi keeles. minu meelest oli tegemist väga kasuliku uuringuga, mis käsitles megaraskeveokite oodatavat mõju ja valgustas ka võimalikke probleeme. vaatasin ka teiste kolleegide hinnanguid, minu oma on ju veidi sarnane, sellepärast keskendun neile aspektidele, mis on minu hinnangus teistsugused. kuus uuritavat mõju aspekti olid siis eelkõige mõju liiklusele, liiklusvoole ja ma pean ütlema, et on alati väga keeruline seda hinnata, kui seda teha Euroopa tasandil. on ju erinevaid pudelikaelu ja küsimus on, mis juhtub siis, kui, äh, kui neid äh, suuremaid, raskemaid laadungeid, neid transporditakse just eelkõige äh, põhiliste suurte liiklusteede kaudu ja väga olulised teemad on ka kasvuhoonegaasid ja turvalisus. Need on kõik väga olulised aspektid ja need sõltuvad ka väga äh, sellest, milline on maanteeliiklus üleüldiselt ja ka nihkestranspordiliikide kasutamisest äh, väga oluline mõju on ka kulud, kulu ja, ja äh, maanteetranspordi hind, tulu-kulu analüüs põhineb peaaegu alati hindadel. Nende erinevate mõjude hindamisel äh, tuleb siis leida objektiivsed kriteeriumid. erinevate aspektide käsitlemisel panin ma tähele, et Ühendkuningriigi käsitleti kahes uuringus, samas kui Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania kohta, mis on samuti suured riigid, nende kohta ei ole uuringuid, mida oleks arvesse võetud, nii et minu meelest äh, siin ei ole päris tasakaalus kasutatavad uuringud. ja see käsitlemisviis, mida uuringus kasutati, on päris hea kuid alati on raske hinnata, mis on kõige olulisem majanduse ja ühiskonna jaoks, millised tegurid on kõige kaalukamad. mul oleks ka hea meel olnud näha mõnda koridori stsenaariumi, kuidas saaksid liikmesriigid teha kokkuleppeid, kas nad lubavad megaraske veokite kasutamist selleks peaks ilmselt direktiivi muutma, et seal oleks piiriülene mõju. see on üks võimalus, mida võiks kaaluda. on tehtud palju teoreetilisi uuringuid, aga praktilisi uuringuid ei ole äh, äh, laiemal skaalal tehtud ja see oleks vajalik. ma arvan, et selliste praktiliste uuringute korral näeb ka mm, tegelikke mõjusid in London. Keith, five minutes, please. Äh, palun, Keith, viis minutit. aitäh ja tere päevast. kõigepealt annaksin ülevaate oma hinnangust. ma arvan, et see uuring on üsna kasulik ülevaade erinevatest uuringutest ja kokkuvõte probleemidest, vastuoludest, aga see ei ole täielik uuring, see oleks minu esimene märkus. teiseks paraku äh, äh, kokkuvõte ja stsenaariumid ei äh, kajasta päriselt neid probleeme, mida uuringus leiti ja kolmandaks kokkuvõtlikuks märkuseks oleks, et mida meil on vaja poliitika kujundamiseks, oleks, oleks vaja põhjalikult uurida, miks ei ole, miks need uuringud on nii erinevad ja nüüd äh, veidi täpsemalt. ma leian, et mõned äh, selle, äh, selle uuringu tugevused. esiteks, seal on välja toodud oluline erinevus seda elastsus, mis mõjutab äh, et seal on seda lastuse küsimust põhjalikult käsitletud ja seda, et on oluline aru saada äh, tonnkilomeetrit, äh, äh, tonnkilomeetrit on, on oluline mõõdik. ja ma arvan, et, et see, see osa on, on hästi välja töötatud. nüüd, mis puudutab selle uuringu nõrkusi ka siin leidsin mõned, ma tahaksin rõhutada mõndas neid. esiteks, mis puudutab niinimetatud laadungitegureid, load factor, see on väga oluline, et, et aru saada, milline on äh, megaraske veokite mõju tavaliste raskeveokite kasutamisele. Neid kasutatakse juba praegu vähe ja megaraskeveokite kasutusele võtmine eh, võib ilmselt mõjutab seda oluliselt, seal võib olla keskkonnamõju, mida eh, tuleb samuti arvesse võtta. ma arvan, et erinevused logistikas, mis muudaksid tonnkilomeetrit eh, hinda ja seega ka sõidukikilomeetri hinda, võib tähendada, et sõidud muutub pikemaks, mõned uuringud on seda ka näidanud, mis uurivad niinimetatud äh, äh, toidukilomeetrite hulka, kui kaugele toit ähm, reisib. üks oluline äh, nõrkus on niisiis, et ei ole arvesse võetud piisavalt keskkonnamõjusid ja välismõjusid. veel üks aspekt, mis siit puudub, on et tuleb eristada nende ettevõtete vahel, kes kasutavad selliseid raskeveokeid oma ettevõtte vajadusteks ja need veoettevõtted, mis tegelevad veoga, siin on väga suured erinevused ja seda tuleb arvesse võtta. veel üks oluline punkt on, et think it's important that we should have really delved into these in, uh, in more depth. For example, the Swedish study ähm, näiteks Rootsi uuringus on äh, analüüsitud kümne aasta pikkust äh, perioodi, kus ei olnud äh, erinevust megaraskeveokite hulgas ja üheksakümnendatel, kui see, sel-, selline muutus toimus, siis toimus ka nihe transpordiliikide kasutamises, nii et ma arvan, et et need äh, uuringud peak-, peaksid olema ka detailsemad ja lõpetuseks veel võttes arvesse, et äh, uuringute tulemused äärmiselt erinevad ja neis ei ole konsensust, siis peame silmas pidama, et äh, kulude kokkuhoid äh, veoettevõttele äh, ei ole sama, mis üleüldine kulude kokkuhoid, eriti kui võtta arvesse keskkonnamõjusid ja kõike muud. väliskulude vähendamine, see tähendab ka kulude vähendamine ühiskonna jaoks on äärmiselt oluline osa poliitikast. ma arvan, et me ei näe edasiminekut selles äh, teemas, kui meil ei ole põhjalikku analüüsi äh, ka väliskulude kohta kuni meil seda ei ole, siis on ka väga raske leida tehniliselt vastuvõetavat ja ka avalikkusele vastuvõetavat lahendust sellele probleemile. suur tänu ja nüüd oleme liikmete juurde. loen, et, et äh, nimed. Mr Rike, Mr Ertug, Mr Benyon, Mr Cock, Mr Cramer. okei okay End of, no more putting hands up in forty five minutes time. ja palun ärge siis äh, hakake kätt tõstma neljakümne viie minuti pärast. Äh, teil on kaks minutit aega. nii et esiteks äh, härra Koš, kaks minutit, palun. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada selle uuringu eest. uuringu hinnang on meile Äh, meie jaoks äh, ju oluline, et me näeksime, millised need tulemused on ja meie, meil on see arutelu juba mitu korda olnud. ma mäletan, et toona tegime me hea ettepaneku, nimelt et öelda, et erinevused riikide vahel on liiga suured, nii et on raske leida mingi lahendus Euroopa tasandil. ja teiseks, majanduslik mõttekus, see, seda kindlasti uurib, uurivad ettevõtted ise, ma ei suuda endale ette kujutada, et ettevõtted soetavad sellised raskeveokid, kui nad ei ole veendunud, et see on ka majanduslikult mõttekas ja kasulik. järgmiseks me ei tohiks pidurdada teisi transpordiliike. me püüame ju edendada raudteetransporti, aga kui riigid ei investeeri mitte raudteesse, vaid, vaid maanteedesse, siis ähm, on ka tulemused vastavad. nii et ma arvan, et see lähenemine, mis me seni äh, raportis võtsime, siis äh, on oluline, et ka võtta arvesse ka mõjusid taristule, tervishoiu, turvalisusele ja kõiki neid aspekte tuleb arvesse võtta igas liikmesriigis eraldi. see peaks olema aluseks objektiivsetele aruteludele tulevikus. ma loodan, kallis kolleeg, et pärast valimisi saame sinu riigis ka seda küsimust arutada. oh, valimised. palun suur tänu, suur tänu kõigi nende sissejuhatuste eest. ma vaatan siinkohal kolleeg Valfriidi poole. näib, et erinevad faktid on viinud erinevate järeldusteni, näiteks mis puudutab elastsust, et see vähendab laadungite arvu et paljudest väikestest laadungitest saavad mõned suured, aga võib ka väita, et see väga tugev konkurents tänavatel, maanteedel, see toob veel rohkem transporti teedele teiste transpordiliikide arvelt ja ka turvalisuse arvelt. suuremad mahud, suurem koormus, raskemad koormad kui äh, sellistel tingimustel juhtub mõni avarii, siis võime isegi ette kujutada, milline on äh, seal, millised on tagajärjed. ja need äh, väliskulud, mida uuringus kuigivõrd ei käsitleta, näiteks tuleb arvesse võtta, et tee, maanteid tuleb rohkem hooldada, kui seal sõidavad raskemad veokid. küsimus on lihtsalt selles, kas me tahame, et oleks veel rohkem transpordivahendeid maanteedel või sellist poliitikat, kus me edendame erinevaid transpordiliike ja ma mõtlen siin eelkõige siseveeteid ja raudteed. seda mainis ka Prantsuse ekspert. ja transpordi valge raamat, seal on ka komisjoni eesmärgid nimetatud ja seal öeldakse selgelt, et vähendada transporti teedel ja suunata seda rohkem raudteele ja teistesse transpordiliikidesse, eriti pikemate vahemaade puhul. kui sellest lähtuda, siis teie lähete nüüd teises suunas. kas see vastab nüüd Valge Raamatu eesmärkidele? Right, thank you. Yes, firstly on safety, um, according to the report. kõigepealt see, mis puudutab äh, turvalisust, siis äh, turvalisus, ma arvan, kasvab. ma tahaks, väideti, et see kasvab, ma tahaks seda, kuidas seda mõõdetakse, kas see tähendab siis seda, et õnnetusi on vähem, kuid hukkunuid on rohkem, sest siin öeldi, et äh, õnnetused muutuvad tõsisemaks. kuidas neid kahte faktorit äh, äh, analüüsitakse, et kuidas tulemust saadakse? ning samuti eeldatakse, et kasvuhoonegaaside eraldamine väheneb Eh, kuid see küsimus on tõstatatud ka teiste poolt, eh, sest eh, on öeldud, et raudteetransport on kolmkümmend protsenti vähem mm, keskkonnaohtlik ja eraldab kolmkümmend protsenti vähem kasvuhoonegaase kui maanteetransport ning mis puudutab erinevaid kasutusvaldkondi, näiteks härra Lööven tõst-, härra Löövenist tõstatas selle küsimuse, mis puudutab siin näiteks linnateid, maanteid, tulemused on ju väga erinevad see tähendab seda, et saaksid liigelda ju teatud koridorides, see puudutab ainult infra, ju kokkuvõttes infrastruktuuri. võib ju öelda, et nad keelatakse lihtsalt teatud piirkondades ära ning samadel alustel räägiti ka mitte kvantifitseeritavatest äh, eh, äh, eh, kuludest infrastruktuuri parandamiseks, näiteks uued parkimiskohad, vastupidavamad sillad ja nii edasi. see tähendab seda, et selleks oleks vaja tohututes kogustes kapitali ning see toob mind minu viimase küsimuse juurde, võttes arvesse, kui raske liikmesriikidel on praegusel hetkel makse koguda juba tavapäraste probleemide lahendamiseks. kui see tähendab nüüd, et liikmesriikidel on vaja selle elluviimiseks suuri investeeringuid teha, kas et kelle, kes, kes te arvate, kes need on, need investeeringuid võivad ette võtta? Leht, proua Lehtenberg. aitäh, kui me viimati sellele arutasime, nende uuringute üle, siis manitseti ka ja eelkõige need liikmed, kes seda teemat paremini valdavad, et lisaks majanduslikule mm, mm, aspektidele tuleb võtta arvesse ka rahvamajanduslikke aspekte. ja muidugi on siin ka suur vahe, kas tegemist on tasase maaga, millise pinnasega, aga seda tegurit absoluutselt mitte arvesse võtta on minu meelest lubamatu. selleks, et uued liiklus, uut liiklusmodelli välja arendada, on oluline võtta arvesse mitte ainult ettevõtjate huvisid, vaid ka rahvamajanduslikke aspekte. kas te olete võtnud arvesse seda, et äh, sillad, äh, tunnelid, muud taristud tuleb ümber ehitada, milliseid kulusid see endaga kaasa toob, eriti kui räägime mägistest aladest, siis ma ei kujuta ettegi, millised tohutud kulusid see kaasa toob. ja minu meelest on see uuring äärmiselt lünklik. sest äh, need aspektid, mis on meie mm, otsuste jaoks niivõrd oluline, ei ole arvesse võetud mis puudutab rahvamajanduslikke äh, aspekte ka näiteks äh, seda, et raudteed ei kasutata piisavalt, sest ähm, maanteetranspordil on, ähm, on antud äh, ebaõiglane eelis, nii et need on väga olulised teemad, mida ei ole käsitletud. ja on veel üks äh, küsimus, mis mind väga häiris ja mis oli minu meelest ikka vägagi kummaline, et need riigid, mis on mega raskeveokite kasutuse, kasutus lubatud ja seda luba ei ole tagasi võetud ja uuesti ära keelatud, sellest järeldada, et äh, megaraskeveokite äh, äh, mõju on positiivne, siis minu meelest on see küll väga julge järeldus. ja ja muidugi need lisakulud, mis võivad tekkida mitte ainult, mis puudutab äh, teehooldust, seda kõike tuleb arvesse võtta uh,. aitäh. ma sooviksin tänada kõiki neid, kes selle uuringumusega on tegenud äh, ja ma sooviksin kolm punkti meenutada, mm, millest kõik võivad aru saada. kõigepealt on on väga raske võrrelda seda, mis toimub Euroopas, sest demograafiline, geograafiline, majanduslik olukord Euroopas on väga erinev. Belgia pole Rootsi ja Aust-, Austria pole Holland. ning kui te panete traktori taha suurema, raskema järelkäru, siis mis selle tagajärjel toimub? Te ei, ei saa ju väidelda, vaielda selle vastu, et see rõhub rohkem ähm,, ähm rohkem ähm, äh, teid, samas Rootsis üheksa, on ülisuured veokid äh, võtnud enda alla üheksakümmend protsenti maanteevedudest. ja äh, nende ülisuurte veokite äh, Mm, mõju infrastruktuurile on kahtlemata suur, see tähendab, et infrastruktuure tuleks kohaldada ja mis puudutab nüüd veokitega toimuvaid õnnetusi, need on neli korda suuremate ohvrite arvuga kui väikesed ja kergveokite õnnetused, nii et ma ausalt öeldes ei usu, et õnnetusi toimub vähem ning mis puudutab nüüd sotsiaalset aktsepteerimist, siis see, see on üsnagi nõrk kokkuvõtteks võib siis öelda, et äh, objektiivseid järeldusi loomulikult ei ole, on ainult subjektiivsed järeldused. kui te panete ühele poole majanduslikud öö, äh, öö, äh, argumendid, teiselt poolt sotsiaalpoliitilised argumendid, siis peab ütlema, et asi nõuab väga põhjalikku järelemõtlemist ja arutelu suur tänu, esimees. kolleeg, ma ei tea, kas sellist kopeerimise, lihtsalt kopeeritud uur-, muudest uuringutest kopeeritud lõiku ja kataloogi saab nimetada tõeliseks uuringuks, aga ma tahaksin teada, mi-, mille, milliste kriteeriumide alusel on need uuringud välja valitud? ma tahaksin sellele küsim-, küsimusele vastust, mis puudutab sisu. härra McKinnon ütles, et ei ole piisavalt andmeid ja see on ka põhjuseks, miks me täna selle üle arutame, nimelt äh, Euroopa Komisjon ei ole koostanud mõjuhinnangut selle teema kohta. teiseks, härra McKinnon ütles, et äh, peab äh, optimeerima veoteenuseid raudteel. tõepoolest, sellest on kirjutatud Valges Raamatus ja seda ei ole ka sugugi kajastatud selles uuringus. ja selles uuringus võetakse ka algusest peale aluseks äh, oletus, et me jääme ühe transpordiliige, nimelt maanteede juurde. me teame, et, et ei ole sellist ühtse transpordiliiku, liiki. kui me võtame arvesse kõik transpordiliigid, siis me ei tea, kas toimub see nihe transpordiliikide vahel. me me ei saa väita, et, et sellist äh, muutust transpordiliikide äh, kasutuses, et seda ei toimu. ma tahaksin siin äh, ka tahaksin, tahaksin veel rääkida ka kuludest. Saksamaal oleks meil üle üksteist miljonit eurot ainult sildade jaoks, Austrias viis koma viis miljonit, Poolas on ministeerium äh, liiklusministeerium ka koostanud uuring, mida ei võetud äh, sugugi arvesse selles uuringus ja nad on väga kriitilised. Mm, ja lisaks äh, tuleb, tuleb ka arvesse võtta, et kui, kui maanteetransport muutub odavamaks, siis see tähendab, et teised transpordiliikide kasutamine muutub kallimaks. ja lõpetuseks selliste megaraskevõtja kasut-, kasutusele võtmine kahjustab keskmise suurusega ettevõtja. mind väga üllatab, et keskmise suurusega ettevõtjad ei ole selle vastu rohkem protestinud. me teame, et see, sellest on kasu olnud suurettevõtetele, mitte väiksematele. ja sellepärast leian ma, et see uuring tuleks tagasi lükata ja see tuleks veel korralikult äh, üle töötada. aitäh. härra Kopp, palun kaks minutit. Äh, suur tänu. ma leian, et teie uuring ei ole sugugi nii lünklik, kui äh, siin väidab mõned kolleegid, kellele ei meeldi selle järeldused. ma tahaksin tulla selle juurde, mida ütles professor McKinnon, mida, millest me üldse räägime? raskeveokid on erinevad, kas me räägime kuue, kuuekümnest tonnist, neljakümnest tonnist, neljakümne viiest tonnist. see kõik puudutab ju ka äh, sildu, silda äh,, kulusid, mis on seotud sildade, tunnelitega, kui need äh, koormad ja kui nende kaal jääb vähemaks, siis, äh, siis neid kõiki ei teki me ei taha ju lihtsalt äh, pikendada raskeveokit, vaid äh, täiesti uut ähm, raskeveoki mudelit, kus on teistsugused süsteemid, äh, turvasüsteemid, pidurid, videokaamerad. vanad veoautod on need, mida, millele laaditakse liiga raske koorem. uutel äh, raskeveokitel on selle vältimiseks vastavad süsteemid olemas. nüüd äh, kui äh, kui vaadata Erfurtis tehtud uuringu kombineeritud transpordiliikide juurde, kui te selle läbi loeksite, siis võib-olla äh, tuleksite, jõuaksite teistsuguste järeldusteni, härra Leitfried. nii et äh, lõppkokkuvõttes mina toetan seda uuringut, suur tänu. härra Kramer, palun kaks minutit. minu meelest ainuke positiivne asi selle uuringu juures on see, et seal on tunnistatud, et uuringud ütlevad täiesti erinevaid asju ja muidugi mulle meeldivad ühed uuringud, teile teistsugused, sest meil on erinevad ähm, seisukohad. Äh, siin ei ole mainitud seda, et äh, megaraskeveokid sobivad ainult väga pikkade vahemaade läbimiseks. ja kui nüüd äh, kui nüüd raudteevedusid nõrgestada, siis see ei vasta absoluutselt reaalsusele võrdlused taristute vahel, Rootsi, Soome, eh, mis juba aastaid tagasi oma taristut eh, just, just sellele mõeldes välja ehitasid, nemad ei pea investeerima, aga meie küll. Eh, Saksamaal tuleb, ähm, on mitmeid suuri sildu suletud, sest meil ei ole äh, raha nende äh, saneerimiseks ja nüüd siis on vaja veelgi suuremaid ähm, investeeringuid teha. kulud, see on äh, väga oluline aspekt. Mm, üks uuring Ameerika Ühendriikides ütleb et, et viiskümmend neli protsenti transpordist läheb äh, raudteelt maanteedele, seda me ei soovi siin ju äh, Euroopa Liidus. ja äh, uuringus on ka lähtunud sellest, et kõik veoautod on täiesti, täielikult koormatud sada protsenti ja see ei vasta samuti reaalsusele me peame ikkagi lähtuma sellest, milline situatsioon reaalselt on ja lõpetuseks muidugi tuleb taristut muuta, mitte iga sild, mitte iga sild, see on tõsi, aga äh, ringteed, kurvid, kõik need tuleb äh, muuta. ja nagu ka äh, kuulsime kolleegid, see on, äh, see toob eeliseid mõnedele suurtele ettevõtetele, mitte aga väikestele ettevõtetele ja see toob kaasa sotsiaalseid probleeme. suur tänu, Michael jah, äh, ma lühidalt ka enda poolt tutvustaksin, üks asi, mis asja, aruteludest välja tuli, oli see, et väga palju räägitakse majanduslikust küljest ja mats- ja majanduslikust kasulikkusest transpordis. kui me maanteevedude kulusid vähendame, siis äh, võib-olla see stimuleeriks äh, raudteid äh, tõhusamaks muutuma, ma arvan, et see on lihtsalt pilvelosside loomine. meie prioriteediks on raudteetranspordi ja kaubavedude arendamine raudteel ähm, ja kui me toetame mega raskeveokeid, suuri raskeveokeid või mida iganes äh, seda, kuidas iganes seda ka kutsutakse, ähm, siis see muudab tegevuse raudteedel palju raskemaks. ma loomulikult, ka mina suhtun äärmiselt kriitiliselt raudteede vähesesse reformivalmidusse ja muutuste valmidusse, kuid ma arvan, et kui me seda teed siin rakendame surve avaldamisvahendu-, vahendina, siis sellega me hävitame raudteeveod täielikult. minu suurim hirm on see, et kui need gigaveokid, megaveokid tulevad meie teedele, siis järgmisena, järgmine samm on kuuekümne tonnine Äh, raskeveoks, seejärel seitsmekümne kahe tonnine raskeveoks ja nüüd me siis äh, kuuleme juba neid argumente, mida veokite omanikud äh, esitavad ja neid korratakse jälle ja jälle ja jälle ja ja loomulikult kõige selle eesmärgiks on maanteekaubaveo muutmine odavamaks, aga see ei ole meie transpordipoliitika eesmärk, eks ole. ja sellel on oma sotsiaalsed tagajärjed ja need sotsiaalseid tagajärgi ei saa ignoreerida paljalt sellepärast, et maanteetransport muutub odavamaks. ja nüüd, James, kas sooviksite veel omalt poolt midagi lisada, vastata ja annan sulle viis minutit ja siis teistele uuringu ja teistele siis ka paar minutit, kui nad soovivad sõna, meie, meie hindajad siin nii-öelda. Teil ei ole mingit kohustust midagi öelda, aga lihtsalt demokraatia nõuab, et kõigile antaks sõna. James jah, arvamusi on nii ühest kui teisest pool, ühelt kui teiselt poolt, ma püüan vastata siin ainult otsestele küsimustele. küsiti, kuidas mõõdetakse ohutust. kas lihtsalt mõõdetakse surmajuhtumite arvu? ei me hindame ohutust analüüsides majanduskulusid õnnetuste arvuga, hukkunute arvuga, samuti võetakse arvesse ka õnnetuste tõsidust ning me jõudsime, me jõudsime järeldusele, et raskeveokid parandaksid ohutust, Äh, peamiselt sel põhjusel, et äh, lihtsalt sõidukite arv väheneks. võib-olla õnnetused on äh, pisut tõsisemad, kuid õnnetused, mis juhtuvad, juhtuvad harvemini tõenäoliselt. siis kuidas võiks maksta infrastruktuuri uuendamise eest, kui ajal, mil valitsustel pole eriti vabasid vahendeid, selleks on erinevaid võimalikke mehhanisme kui selle otsuse kasuks või selle valiku kasuks otsustada. ma tean, et Rootsis on, on lihtsalt tee kasutajatele maksu rakendatud. ja ähm, samuti ka veofirmade käest. siis äh, kulud üldsusena ja äh, meid süüdistati, et me oleme need kõrvale jätnud äh, ja keskendunud ainult kaubavedude hinnale veofirmade jaoks. me ei ole seda sugugi teinud, me oleme teinud üldise äh, analüüsi, ei saa analüüsida erasektori kasusid, ignoreerides kulusid avalikkusele, me oleme püüdnud erinevaid tegureid arvesse võtta, keskkond, turvalisus, taristu, kuid meie raportis on selgelt välja toodud järelduste hulgas, et, et on erinevaid arvamusi ja mingisugust ühest lihtsat vastust ei ole erinevatele küsimustele. kuid äh, nende andmete põhjal, mis olid meile kättesaadavad äh, ja need on piiratud, või äh, teha, me võime teha selliseid järeldusi, jah, Euroopa ei ole äh, lame nagu pannkook, aga praegusel hetkel meie tõendid pärinevad nendest riikidest, mis on Põhja-Euroopas ja kus ei ole suuri mägesid ja loomulikult peaks olema mõju-uuringuid rohkem, selles pole vähimatki kahtlust. oleks äärmiselt ja tuisupäine asuda tegutsema lähtuvalt nendest andmetest, mis meie käsutuses olid praegusel hetkel. aga üldiselt äh, võin öelda, et äh, me ei ole olnud äh, eriti, me ei ole eriti soodsalt kohelnud erasektorit, me oleme olnud neutraalsed, ka mina isiklikult ei ole nii megaraske veokite poolt ega ka vastu esimees räägib ilma mikrofonita um,. In terms of uh... sotsiaalne külg ja kasvuhoonegaaside heide, seda võib püüda ennustada või hinnata, aga ega see täpne teadus ei ole. keegi siin soovitas, et kui on mingisugune transpordiliikide kasutuse nihe äh, ja hakatakse kasutama rohkem maanteetransporti raudteetranspordi asemel, siis kasvuhoonegaaside osakaal, heide kasvab. kuid samas iga transporditud tonni kohta toodavad megaraskeveokid vähem kasvuhoonegaasi, nii et jah, väga raske on ühesele järeldusele jõuda, tuleb äh, leida õige tasakaal. ja vabandust, ma ei kuule, mida, mida te ütlete, ütlesite praegu. ja ma arvan, et ongi minu poolt kõik. ja nüüd siis äh, kaks minutit kõigile meie ekspertidele siin, äh, professor Grose, suur tänu, lugupeetud esimees, me oleme jällegi sellises olukorras, kus äh, mis on mõnevõrra skisofreeniline. Prantsusmaal me oleme jõudnud järeldusele, et kui me äh, suurendame sõidukiirust, siis see mõjutab ka surmajuhtumitega lõppevate õnnetuste arvu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 on pikaajalised ja igal juhul tuleb arvesse võtta ka ohutust, ohutuse meedet Äh, tootlikkus, äh, ohutus äh, ja neid tuleb omavahel tasakaalustada ja ähm, megaveokite puhul on tootlikkus, tootlikkus eelis, üheks eeliseks, aga me peame rohkem keskenduma ohutusele, kaalukontroll äh, ja muu selline. Äh, mina, äh, mina isiklikult olen igal juhul kauba, maanteekaubavedude pooldaja. professor McKinnon see küsimus, mille peame endale püstitamine, on see, et väga paljudes Euroopa Euroopa tööstusvaldkondades ei ole võimalik äh, valida erinevate transpordiliikide vahel äh, erinevate tegurite põhju, erinevatel põhjustel, geograafilistel ja nii edasi. ja niisiis äh, Euroopa Liidu kaubaveod, kaubavedude turg, näiteks madala tihedusega kauba vedamine praegusel hetkel äh, on äh, meie piirangud äh, pigem ruumilised kui kaalulised, massilised, ettevõtted tahavad mahu, suure mahuga kaupa transportida. ja me eeldame, et kahekümne viie meetrise sõiduki puhul on kuuskümmend tonni see sõiduk, aga tegelikult ettevõtted on huvitatud ennekõike sellistest veokitest, mis annavad rohkem ruumi ja mitte niivõrd kaalu. ja millised on mõjud sildadele, taristule, ähm, ka selles, kas kontekstis tuleb seda arvesse võtta, sellepärast et äh, veokid ei pruugi olla raskemad siis äh, erinevate sõidukite puhul võib ka infrastruktuuri piiranguid seada, me peaksime loominguliselt lähenema äh, asjale, ma arvan, et et probleemidest on võimalik äh, üle saada. me ei saa mitte ainult eelistada raudteed alati, igas olukorras, härra Premes ja, ik zou als uh, eh, algemene opmerking nog willen meegeven dat uh.... suur tänu. tahtsin vaid öelda seda, et on üsna ebatõenäoline, et eh, lühikeses või keskpikas perspektiivis maanteetransporti nõudlus väheneb ja seetõttu on väga oluline, et kõikide transpordiliikide puhul peab tõhusus paranema, olgu tegemist siis kas maanteetranspordi, äh, raudteetranspordiga, veetranspordiga. loomulikult ka veetranspordi puhul ja raudteetranspordi puhul tuleb äh, keskenduda tõhususele. see on minupoolne väikene kõrvalepõige. suur tänu ja lõpetuseks Elva Pukan suur tänu! kolm lühikest märkust. hoolimata sellest, et ka mina tegelen transpordi küsimustega, olles majandusteadlane, ka olen ma ka nii-öelda tavainimene, kes tegeleb transpordi küsimustega, on teada, et maantee transpordikulud on väga suured ja kui sisekulusid vähendada, siis see, selle transpordi osakaal suureneb ja tõenäoliselt üldised sotsiaalsed kulud suurenevad seda tuleb arvesse võtta ka otsuseid langetades. ning teine asjaolu, kaal ja suurus. me teame, et kuupmeetrite puhul on, kuupmeetrite vajadus on suur, aga tegelikult äh, kui me ruumiliselt loome täiusliku sõiduki, siis äh, need on suu-, see sobib väga hästi äh, ühtedele teenuse kasutajatele ja, ja teistele kaubavedajatele jällegi see ei sobi. nii et äh, seda tuleb arvesse võtta äh, ning äh, lähtuda meid ümbritsevast reaalsusest. ja siis veel, hind. erinevate probleemide kõrvaldamise hind. kui me tahame sisekulusid äh, veoettevõtjatele vähendada, siis äh, ja samal ajal kehtestame nendele ettevõtetele maksud, siis äh, tuleb ka seda külge arvesse võtta, kui me võimalikke arenguid hindame uuringutes. välismõjusid tuleb äh, hinnata koos sisemõjudega, kui me tahame, et meie otsustusprotsess oleks tõesti tõhus. suur tänu, raportöör, palun. Mr President, it was, a, it was a very interesting discussion, I would say. suur tänu. leian, et äh, tegemist oli väga huvitava aruteluga. ma äh, vabandaksin oma karmide sõnade eest aga ma jään siiski nende juurde, oli väga huvitav näha erinevaid seisukohti ekspertidelt, mis ei olnud lihtsalt maha loetud. ja ma leian, et selle uuringuga on veel kõik võimalused avatud. ja ma ei tea, kas tegemist on dokumendiga, millele me saame tugineda otsuse tegemisel. ma sooviksin, et komisjon teeks mõjuhinnangu, kuid komisjon seda ei teinud, nii et me peame ähm, sellega kuidagi äh, toime tulema. suur tänu, härra Sats, see oli väga huvitav arutelu, eelkõige oli väga põnev ja Ehm, tänan selle dokumendi eest. suur tänu, raportöör. ka mina tahaksin tänada härra Steeri ja meie nelja eksperti, professor Grose, professor McKinnon, härra Bremer ja härra Puhkan. suur tänu teile tegemist oli lühikese aruteluga, kuid see oli meile väga vajalik. ja üks mõte lõpetuseks, ma ei ole päris veendunud siiamaani, miks meil oleks vaja pikemaid veokeid, kui meie juba praegused veokid on värske õhu, transpordi, kunsti muutnud juba täiuslikuks meie kiirteedel. ma arvan, et me oleksime pidanud äh, töötama pigem selle kallal, kuidas seda tühja ruumi meie olemasolevates veokites täita, selle asemel, et neid veokeid veel pikemaks muuta. aga suur tänu teile teie ekspertteadmiste eest. tegemist on väga suuri tundeid üles kütva teemaga, mis on meie liikmetele väga südamelähedane ja suur tänu teile, seda enam teie teadmiste eest. kolleegid, kaks minutit puhkepausi ja siis jätkame turismiteemalise ümarlauaga. Thank you very much. Thank you.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 okay, we... kolleegid, palun äh, alustagem, kus on meie eksperdid, palun too nad saali. Those... palun kõik need, kes äh, turismi ümarlaual osaleda ei soovi, palun äh, jätkake oma vestlusi saalist väljaspool ja kõik, kes te osalete, palun istuge kohale ning eksperdid, palun istuge siia laua taha, see oleks väga abiks. So the next point on the agenda is the Uh, järgmine päevakorrapunkt on uh, ümarlaud turism kõigile ning uh, tänane arutelu teema on suuremad väljakutsed turismitööstusele ehk siis hooajalisus ning ligipääsetavus ning siin on Carlo Fidanzo kes kes on turismi ümarlaua ehm, juhataja, tema turismi ehm, komisjonist, meil on täna viis eksperte, eksperti, kes esinevad ehm, siis erinevaid organisatsioone, Roberto Vitali, kes on Itaalia puhkus kõigile esimees Ann Hermans, kes on Age Platform Europe'i nõukogu liige, Danny Silva, kes on ähm, projekti koordinaator äh, Brüsselis, Paolo Bonini, kes on Nexturi esimees Brüsselis ja Eduardo Santander, kes on ETC äh, tegevjuht. samuti on meil siin Eh, tur, turismi peadirektoraadist komisjonist proua Turini ja eh, proua Carrera ning pikemalt eh, ootamata palun, et Karlo teeks viieminutilise sissejuhatuse ning pärast seda viieks minutiks saavad sõna eksperdid ja siis saadikud. Karlo, suur tänu. suur tänu, esimees tere tulemast kõigile. Nostra task force sul turismo all'interno. Eh. me oleme valmistanud ette teatud dokumente eh, selleks eh, kohtumiseks, see on väga hea, et me peame neid ümarlaudu Euroopa turisminduse ja strateegia jaoks olulistel teemadel ning äh, võtsime aluseks komisjoni teatise, mis avaldati eh, mitmed kuud tagasi ning Euroopa Parlamendi omaalakondusliku raporti samuti, mis võeti kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eh, oktoobri käis täiskogus vastu, see eh, võttis, sundis meil välja selgitada, millised on meie põhilised prioriteedid ning äh, siin on kaks teemat, mis on väga olulised, kõigepealt auhaajalisus ja ligipääsetavus ehk siis turism kõigile. hooajalisus on väga kiireloomuline teema Euroopa turismi jaoks me oleme kohtunud äh, operaatoritega, turismioperaatoritega äh, kogu Euroopast, äh, kes tunnistavad kõik, kui raske on töötada, kuna tööd on tegelikult paariks kuuks aastas, sõltuvalt siis loomulikult ka sellest, mis tüüpi turismiga tegemist on. turismihooaja pikendamine on kõigile turismifirmadele väga oluline teema ning me peame mõtlema, millised saavad olla meie vastused. Äh, kuidas me reageerime ka äh, puuetega inimeste probleemile, Euroopas on kaheksakümmend miljonit äh, puuetega ja veel rohkem erivajadustega inimesi ka, nende, kellel on näiteks, nendel on, kellel on näiteks toitumisega probleeme või kellel on näiteks väga suured perekonnad. meie leiame, et äh, me, äh, on väga palju võimalikke potentsiaalseid turiste ja inimesi, kellele meie, meil on lausa kohus äh, leida lahendusi, et nad saaks reisida nagu ka kõik teised ning pole vähematki kahtlust et äh, sellel oleks, oleks positiivne mõju ka turismifirmadele, millest enne rääkisin. kui me räägime turismist kõigile, siis räägime ka poetest ja ma isiklikult arvan, et see võiks äh, leevendada hooajalisuse probleeme. sellega seoses äh, me korraldasimegi tänase ümarlaua ning ootan suure huviga tänaõhtuseid Eh, sõnavõtte, näen, et siin on ka palju asjast huvitatud osapooli, võib-olla on ka neil meile huvitavamaid mõtteid välja eh, pakkuda, millele me saaksime hiljem konkreetsema kuju anda oma soovituste näol. nii et eh, me oleme üritanud ära teha juba mõndagi ligipääsetavuse parandamiseks turismivaldkonnas ning nüüd on kolmandat aastat, et me valmistame ette Eh, et ettevalmistused, tegevused saaks ka oma eelarverea. et ähm, komisjon saaks siis toetada selliseid projekte, mis peaks parandama äh, ligipääsetavuse suuren-, mis peaks ligipääsetavust äh, parandama, suurendama. ma olen täiesti kindel, et tänaõhtune arutelu annab meile selleks võimaluse. suur tänu annan siis sõna kõigepealt äh, Roberto Vitalile, kes on Village for All organisatsiooni president. Teil on viis minutit. suur tänu, esimees. suur tänu kõigile komisjoni liikmetele, kes äh, selle kohtumise korraldasid. Village for All on äh, selline organisatsioon, mis eh, tahab kõigi jaoks eh, kättesaadavaks, eh, kes soovib külalislahkust ehk siis reisimist tegelikult teha kättesaadavaks kõigile. see on siis organisatsioonide föderatsioon, mis koondab näiteks kämpingute omanikke samuti on ka üks teine Itaalia organisatsioon, mis teiega koostööd teeb, me teeme ka rahvusvahelise turismiorganisatsiooniga tööd. ning äh, oleme ka INAK-i liikmed, mis on siis äh, ligipääsetava äh, turismi organisatsiooni äh, liige, tervitan teid ühtlasi neil selle organisatsiooni juhatuse poolt, nad äh, oleks hea meelega isegi võib-olla seda tänast tähtsat kohtumist äh, külastada. meie eesmärgiks on äh, luua võimalus puhata kõigi jaoks, mitte ainult puuetega inimeste jaoks, vaid ka näiteks nende jaoks, kellel on äh, kellel on äh, näiteks toitumisallergiad, puuetega lastevanematele, samuti ka vanuritele ehk siis eh, kõigi nende jaoks, eh, kellele me peaksime turismi eh, muutma ligipääsetavamaks. me peaksime koondama informatsiooni selle kohta, millist abi vajavad need turistid, meil ei ole olemas sellist asja nagu ligipääsetavuse patendid, sest me teame, et selliseid norme või reegleid ei ole olemas. igal inimesel on erinevad vajadused äh, ja nõudmised äh, sõltuvalt nende äh, probleemi iseloomust. ning võimalus kõigile vastuvõtutingimused luua on väga vajalik ja see tähendab siis eelkõige seda, et eh, need kliendid, eh, nende klientide probleemidele osatakse vastu tulla. see tähendab eh, seda, et olukorda, olemasolevat olukorda tuleb kogu aeg parandada, sest meiepoolsed infrastruktuurid kontrollid, neid kontrollitakse pidevalt. meie leia-, soovime, et ligipääsetavust pidevalt parandataks praegusel hetkel me tegutseme Itaalias ja Horvaatias, me hakkame tegutsema ka Brasiilias, Beneluxis, Suurbritannias ning ka Saksamaal. meie töösüsteem eh, meie, eh, eh, meie embleemil on siis V4A, mis tähendab siis Village for all ja see tähendab siis seda, et me üritame leida ligipääsuvõimalusi ka neile äh, puuetega inimestele, kellega tavaliselt ei tegeleda. meil on olemas äh, oma äh, süsteem, mis on sõltumatu riiklikest rahvuslikest seadustest, mis tegeleb eelkõige tarbijate vajadustega, me kogume informatsiooni, et seda hiljem laiali jagada, meil on eelkõige vaja jagada oma väärtusi, mis puudutavad siis inimõigusi, meil on olemas ka hea tavakoodeks, mille me hiljuti vastu võtsime. me osaleme ka Veneetsia äh, turismifoorumil. see on, seal on meil äh, siis äh, ainuke rahvusvaheline äh, Ehm, eh, stand meil Euroopas, eh, kus me räägime võimalustest mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal maailmas. suur tänu, härra Vitali. järgmisena saab sõna Ann Hermans, kes on Age Platform Europe'i juhatuse liige. suur tänu, esimees. armsad komisjoni liikmed lugupeetud külalised, mul on hea meel tänasel kohtumisel osaleda ning ma sooviksin teiega jagada oma isiklikke kogemusi. mina esitan Age Platform Europe'it, see on nii-öelda vihmavarjuorganisatsioon, mis äh, on siis mitmete äh, org-, mitmeid vanemaid äh, inimesi koondavate organisatsioonide platvorm ning äh, mina räägin siis sellest, kuidas oleks võimalik äh, vane, vanemaealiste turistide olukorda parandada, millist rolli saab Euroopa selles mängida. ning äh, ma sooviksin anda väikese lühikese ülevaate. kõigepealt üle kogu maailma on näha, et vanemaid inimesi on üha rohkem ning enamus turismiorganisatsioone keskenduvad äh, nii-öelda noorematele, vanematele inimestele, kes on juba kõrgemas eas, kuid äh, suhteliselt veel noored ja hea tervise juures. Need on inimesed, kes äh, saavad aktiivselt osaleda turismireisidel ja sellest rõõmu tunda. loomulikult tuleb arvesse võtta ka spetsiifilisi aspekte, Nad eh, eelistavad eh, tavaliselt mitte autoga reisida, nad eelistavad mitte eh, reisida grupiga, nad eelistavad reisida gruppidega, nad enamasti ei soovi näiteks spordiga tegeleda. teine võimalus on turism kodus see ei ole mitte ainult Euroopa Liidu poliitika küsimus, see on äh, seotud väga paljude erinevate poliitikatasanditega. see tähendab siis seda, et äh, valitsused saavad turismi toetada mitte ainult Euroopa tasandil, äh, teised võimuesindajad saavad samuti osaleda euro-, eakate sõbraliku Euroopa Liidu loomisel ning ligipääsetavus on mm, siin eriti tähtis küsimus. on väga palju spetsiifilisi eh, vajadusi, eh, terviseküsimused, eh, heaoluteenused ning näiteks hooldusteenused, kõik seda võib nimetada ligipääsetavuseks, sest kõigil on äh, õigus ju puhkusele. ning me leiame, et Euroopa Liit peaks tegelema eh, sellega, et kedagi ei diskrimineeritaks, et kõigil eh, oleks võimalik eh, kasutada oma õigust puhkusele ja me oleme väga paljud täheldanud paljudes äh, organisatsioonides, näiteks räägitakse sellest äh, eaga seotud piirangutest, näiteks mõned äh, reisikindlustusfirmad ei ole nõus reisikindlustust müüma, kui puudub, ähm, kui teatud vanusest alates. me peame tegema, olema, olema veendunud selles, et äh, kasutajad saaks ähm, selle, saaks tõesti osaleda puhkustel. me peame tegema äh, kõik selleks, et vanemad inimesed ei, vanemaid inimesi ei jätaks kõrvale äh, turismipoliitika väljakujundamisel. ma loodan ka seda, et meil õnnestub süva laiendada oma poliitikat, kaasates vanemaid inimesi, nii et Euroopa on, ähm, me ei, ei ole enam mitte ainult turismi põhisihtkoht, vaid ka vanemate turistide põhisihtkoht. ning äh, järgmisena saab sõna Tõnis Silva, äh, kes on ISTO projekti koordinaator, palun. suur tänu, ma esindan ISTO-t, kes, mis on siis rahvusvaheline sotsiaalturismi organisatsioon ning äh, meie eesmärk on olnud tuua ligipäevad, pääsetavus äh, kõigile turismi valdkonnas. me oleme tegutsenud juba viiskümmend aastat ja see tähendab seda, et me oleme üritanud teha kõik selleks, et kõik saaks äh, turismireisidel osaleda, kuid samas äh, oleme üritanud äh, ka turismitööstust suunata äh, sellele, et äh, ligipääsetavus oleks kõikides eluvaldkondades olemas. meie et äh, üritame teha lobitööd näiteks sotsiaalpoliitika valdkonnas ligipääsetavuse küsimustes, samuti üritame oma tegevuse läbi võimaldada puhkust kõigile. viimastel aastatel äh, eriti viimastel kuudel on Euroopa äh, algatuse raames äh, käivitatud e-Kalipso initsiatiiv ning praegusel hetkel on Kalipso äh, võib rääkida mitte ainult äh, kaubanduslikust, äh, vaid ka sotsiaalsest aspektist. Eega Lipsu loodab äh, erasektori palju lähemale tuua konkreetsetele sihtrühmadele, kellega me koostööd teeme, ehk siis puuetega inimestele, vanemaealistele kodanikele, noore, noortele ning majandusraskustes perekondadele. Nendel konkreetsetel turgudel Eika Lipsu näol kanal mis aitab neile eh, soodsad tingimused luua, eh, seda nii vabaühendustele kui ka teenuseosutajatele, kes sooviksid eh, toetada tegevust, majandustegevust konkreetsetele sihtrühmade jaoks. üks oluliseid põhjuseid tuleb, eh, miks me peame erinevad sektorid kokku tuua, eh, on see, et meil on vaja jõuda, luua Euroopa sotsiaalturismi kontseptsioon. meil on vaja eh, traditsioon, vaadata, millised on traditsioonilised lahendused olnud erinevates riikides, üritame luua holistilise äh, lähenemisi nagu sotsiaalturismi kontseptsioonile. meie äh, oleme näinud, et enamus riikidel on olemas omapoolsed algatused, mis on harmoonias meie esmaste eesmärkidega. on väga oluline, et me suudame kokkuleppele jõuda äh, enam keerulisemates küsimustes, me enamasti äh, üritame näidata seda, et turism ei tähenda mitte ainult puhkust, vaid see tähendab ka kultuurilist äh, elamusi, see on äh, nii-öelda rännak, mida me üritame välja pakkuda. me ei ürita mitte ainult neid tooteid kommertsialiseerida mittekasumlikul viisil, me üritame toetada mitte ainult turismisektorit, me üritame äh, Ehm, ehm, ligipääsu garanteerida neile neljale eh, sihtrühmale, kellest ma enne rääkisin. ning üks oluline punkt eh, ISTO tegevuse ja meie tegevuse puhul Egalipsos on see, et meie usume sellesse, et kuna me oleme rahvusvaheline organisatsioon, siis me usume ka tõeliselt Euroopa turgu. me oleme tuvastanud, et enamasti on äh, sotsiaalse turismiga äh, tegeletud äh, ainult iga riigisisestel turgudel. on olemas organisatsioonid ja fondid, mis sellise turismi teenuseid osutavad ning nende tegevus on alati toiminud kohalikul tasandil. tänapäeval on aina kasvav huvi ka sotsiaalse turismiga tegelevate huvigruppide poolt minna kaugemale, ületada riigipiire ja eh, eh, selle abil tuua eurooplased teineteisele lähemale. suur tänu. järgmisena saab sõna Paolo Bongini, ESCST esimees. suur tänu teile võimaluse eest äh, siin sõna võtta ja suur tänu selle eh, kohtumise korraldamise eest. Next Tour on siis selline eh, organisatsioon, mis sündis ühe projekti elluviimisel. me ähm, Äh, oleme siis erinevaid turismipiirkondi kooldav ühendus ning äh, praegu juhib Toskaana piirkond meie organisatsiooni äh, tegevust, oluline on ka näiteks Kataloonia tegevus ja need on siis piirkonnad, kus on väga palju turiste, on ka selliseid Eh, tegelevad meie, teevad meiega koostööd ettevõtted ja töötajad ning samuti ka keskkonnaorganisatsioonid ja ülikoolid. ehk siis umbes kolmkümmend eh, ülikooli, kes on meie võrgustikuga seotud. see tähendab siis seda, et eh, osalejad maksavad igal aastal ühe teatud hulga oma kvoodi eest ja me soovime siis jätkusuutlikku turisti, turismi selle sõna kõige paremas mõttes. meie soovime võimalikult hästi ära kasutada olemasolevaid ressursse oma territooriumil ja soovime, et neid kasutataks võimalikult optimaalselt. nüüd kontseptuaalsest seisukohast rääkides me sooviksime täpsustada seda, et me sooviksime kaks olulist teemat kokku võtta ja me peaksime selgelt aru saama, et äh, ligipääsetav turism, turism, äh, mis vastab teatud tüpoloogiatele, äh, see ei ole nüüd see turism, mis peaks mõningate äh, turismipiirkondade probleeme lahendada, lahendama äh, siis äh, nii-öelda hapurkuugi, hapurjoo ajal. näit-, näiteks äh, meie jaoks on sotsiaalne dialoog väga oluline, näeme koha peal, millised on kodanike nõudmised ja vajadused, millist turismi soovivad nad näha ning seda mõõdetakse erinevate eh, eh, temaatikatega abil, näiteks eh, keskkond, samuti kodanike, kohalike kodanike olukord ja võimalused, et nendega ja turistide vahel ei tekiks konflikte. seega oleme välja töötanud erinevad indikaatorid ning Nextur, mida siin komisjoni kahe tuhande kümnenda aasta teatises mainiti, ühesõnaga Nextur pälvis komisjoni tähelepanu ja meie e, koostasime omapoolse ülevaate neist piirkondadest, kus e, turismiga üritatakse saavutada e, jätkusuutlikku arengut, ei üritata nii-öelda kokku suruda teatud perioodile äh, turismi, vaid üritatakse parandada kohalike elanike elukvaliteeti ning teha see piirkond ligipääsetavaks kõigile aasta läbi. seda on väga oluline rõhutada. nagu ma ütlesin, on väga palju selliseid piirkondi on äh, väga palju selliseid organisatsioone, kes äh, ligipääsetavusega teevad tööd ning meie sooviksime siis heasid tavasid jagada. on selliseid piirkondi, mis seoses oma eripäradega mm, võivad toetust taotleda struktuurifondidest ja võib-olla ka olulised eesmärgid Äh, muutuksid, äh, saaksid reaalsuseks. aga hiljem saame sellest täpsemalt rääkida. suur tänu ja järgmisena saab sõna Eduardo Santander, kes on Euroopa reisikomisjoni tegevdirektor. suur tänu. Not familiar with the DC. suur tänu. kõik need, kes ei ole tuttavad meie organisatsiooniga, me oleme liikmesriikide turismiorganisatsioonide katuseorganisatsioon ja meie tegeleme siis äh, mereüleste, ookeaniüleste turismi sihtpunktidega. Euroopa turismis äh, kohta võib öelda seda, et Euroopa on maailma esimene turismisihtkoht, meil äh, on väga palju turiste ja meie turuosa on viiskümmend kaks protsenti. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesel poolel ei mõjutanud negatiivne ma majanduskliima turismisektorit väga tugevalt ja ja sektor aitab ka, paneb, teeb oma panuse Euroopa SKP-sse äh, ja Euroopa Komisjon on rõhutanud, et Euroopa konkurentsi, Euroopa turismitööstuse konkurentsivõime on seotud otseselt säästlikuga, seega pikaajaline majanduskasv, eetilised kaalutlused peavad olema omavahel seotud. säästlik areng peaks arvesse võtma erinevate sidusrühmade huvisid, vastutust seotud seoses kultuurilise keskkonnapärandiga. kuidas Euroopa transpordikomisjon hindab säästliku turismi võimalusi? Euroopa turismisektor on tihedas konkurentsis samal ajal peame toime tulema äh, turistide käitumismustrite muutumisega ja sellega, et üha rohkem on äh, erivajadustega inimesi, üks äh, miljardit, üks miljard kuni kaks miljardit peaaegu üks kolmandik maailma rahvastikust, Euroopas viisteist protsenti rahvastikust vajab erivajaduste arvessevõtmist Äh, igal neljandal eurooplasel on üks pereliige, kellel on üks või teine erivajadus. Äh, sotsiaaldemokraatlikud äh, demograafilised muutused rahvastikus vajavad ka arvesse võtmist transpordisektoris, ka siseturul, mitte ainult väljaspool ja või kui ka teistes turgudes peale Ameerika Ühendriikide ja turismivoog, vood on samuti väljakutseks seoses säästliku turismiga ja hooajalisus äh, puudutab suurt osa meie turismi sihtkohtadest. Äh, see põhjustab suurt koormust. meil on vaja laiemat äh, tootesegu äh, mitmekesistamist, äh, et äh, võtta arvesse ka erinevaid turismiriike, nišše ja juurdepääs, hooajalisus vajavad põhjalikumalt analüüsi, võtta arves, võttes arvesse tuleviku transpordi ja turismi mustrit ning meil peab olema ülemaailmselt ligipääsetav vastutustundlik turismikeskkond, säästlik areng, majanduskasv peaks olema üks osa Euroopa ühisest turismistrateegiast, raske töö, tulevikule suunatud planeerimine on äh, toonud meile Euroopa Komisjoni toetuse ja me anname endast parima, et äh, aidata kaasa Euroopa turismituru tugevdamisele. me tahaksime säästlikku sektorit, selleks on vaja, et liikmesriikide turismiorganisatsioonid jätkavad oma koostöö tugevdamist ühise katuse all. teiseks on vaja põhjalikku turu-uuringuid, heade tavade jagamist, võrdlusaluseid, siis era- ja avaliku sektori parimat koostööd kõikidel tasanditel. suur tänu! komisjoni nimel proua Francesca Turini. suur tänu, austatud esimees, suur tänu ja tere päev pärastlõunat ka Euroopa Komisjoni poolt, aitäh teile kutse eest sellesse ümarlauda. räägiksin teile lühidalt sellest, mida me oleme teinud säästliku turismi vallas. ma ei saa küll põhjalikult käsitleda kõiki meie tegevusi ja vaid keskenduksin paarile nende hulgast. säästlikkus on kõige olulisem meie algatuste hulgas, sellepärast et kõik mida me teeme, on oluline küll meie sektori äh, konkurentsivõime parandamise jaoks. kõigepealt mainiksin ka lüpsot, sotsiaalne turism. Te kõik olete ka lüpsuga tuttavad, aga ka lüpsu raames on üks uus algatus, mille eesmärgiks on seenioride turismi edendamine. see algatus jõuab lõpule selle aasta lõpus ja kahe tuhande ja meil on plaanis veel neli-viis projekti. nelisada viiskümmend tuhat eurot projekti kohta praegusel hetkel on meil uus pakkumine temaatiliste projektide konkurss on ka väga populaarne olnud. ja siis äh, oleme toonud sisse ka rahvusvahelise meetme, komisjoni volinik Dajani on äh, saavutanud terve rea poliitilisi kokkuleppeid, mis ei ole võib-olla kõige õigem sõna, äh, erinevate riikidega, BRICS riigid sealhulgas ähm, ning oleme algatanud projekti viiskümmend tuhat turisti äh, Lõuna-Ameerikaga ka koostöös selleks, et edendada hooajavälist turismi ning äh, kavatseme teha koostööd Hiina, Venemaa, Iisraeli ja Vahemere lõunapiirkonna riikidega. neljandal detsembril toimub, äh, on Euroopa turismipäev, äh, hommikupoolikul käsitleme ligipääsetavuse probleeme, erivajadusi ja pärastlõuna teemaks on äh, kergesti kerg-, ligipääsetav Euroopa selle mõiste laiemas mõttes. Äh, mina, me oleme tegelenud reisijate õigustega, nii et ja juurdepääsu ka üldisemalt, pärastlõuna siis ei olegi pühendatud erivajadustele, vaid juurdepääsule üldiselt. ligipääsetav või hea juurdepääsuga Euroopa on seotud ka mõistega ähm, kõiki tervitav, avatud Euroopa ja me tahame näidata seda, et Euroopal on midagi pakkuda kõikidel aastaaegadel, oleme valmis vastama erinevatele küsimustele ja nii edasi. ja kuna aega on vähe, siis ma sellega praegu piirduksin, aga olen valmis vastama küsimustele. aitäh! proua Sanatella Carrera, palun! membri, signore, e signori, io eh, consapevole dei tempi. suur tänu, lugupeetud esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed ma tean, et aeg on napp, seetõttu asun kohe asja juurde ja räägin paari sõnaga sellest, kuidas me oleme kasutanud äh, turismiks e-, ettevalmistavaks tegevuseks eraldatud vahendeid. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, oli meil kolm konkurssi, kus me analüüsisime äh, kõige, kõigepealt ligipääsetava turismi nõudlust ja analüüsisime seda, kuidas nõudlus muutub, kuidas käitumismustrid muutuvad, millised on turistide, erivajadustega turistide nõudmised ja viisime läbi ka majandushinnangu. meie teine uuring on keskendunud pakkumisele, püüame kaardistada seda, millised hea juurdepääsuga turismiteenused meil on olemas, tegime loetelu headest tavadest ning kritiseerisime seda, mis ei toimi. ja meie viimane, kolmas uuring oli pühendatud kvalifikatsioonidele ja oskuste arendamisele, see on väga oluline ning me püüame koostada ametialaseid profiile, mida on vaja turismisektori jaoks, püüame aru saada, millist koolitust on vaja selleks, et saavutada soovitud profiilid. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses, selle aasta lõpus saame täpsemaid tulemusi, kuid äh, nii mõndagi teame juba praegu. mis puudutab pakkumist erivajadustega inimeste jaoks sobiva turismi valdkonnas, praegusel hetkel tuleb äh, turundustega tegeleda eraldi ja teavitamisega, kommunikatsiooniga on probleeme äh, ja juurdepääs infole on pide-, piiratud. selles osas saab olukorda parandada, mis aga puudutab pakkumist, siis äh, juurdepääsuga turismiteenused on keskendunud liikumispuudele, aga ei ole võib-olla niivõrd arvesse võtnud üldised, üldiseid vajadusi ja kõikidele turistidele hea juurdepääsu tagamist, lihtsalt teenuse kvaliteedis on äh, pahatihti probleem. veel üks murelaps on transport. muuseumites, kultuuriasutustes söögi asutustes, hotellides on mitmeid puudujääke puuetega inimeste seisukohast. ja nüüd oleme korraldanud järgmise konkursi, mis peaks olema suunatud ähm, turismiprogrammide, hea juurdepääsuga turismiprogrammide disaini äh, teemale, ülesehituse teemale, me tahaksime häid programme ähm, erinevat laadi turismi jaoks äh,, ostuturism, kultuuriturism ja nii edasi, me tahaksime inimeste mõtteviisi muuta ja me tahaksime äh, sellist lähenemist, et juurdepääs peaks olema üldine, hea ligipääsetavus peaks olema üldine ja turist peaks olema meie püüdluste keskmes. suur tänu, suur tänu, lugupeetud komisjoni esindajad ja nüüd siis austatud parlamendiliikmed, härra Tigrandes. suur tänu, härra esimees suur tänu kõigile sõnavõtjatele, kes on meile andnud vägagi selge ülevaade sellest, millised on need kiiduväärsed eesmärgid, mida soovitakse mm, saavutada. ma, ma arvan, et Euroopa Komisjon on hiljuti just hakanud rõhutama sellele, kui oluline on ähm, turism ja kui oluline on selle sotsiaalne ähm, aspekt. selge on see, et äh, lepped äh, keelavad harmoniseerimise. selge on see, et äh, selline tegevus nagu turismis, ehk Hispaanias on esimene majandusharu, Äh, täidab väga olulisi äh, roll, olulist rolli maailmas, äh, kus demograafia on selline nagu on, kus aina vähem on lapsi, aina, aina elanikkond varan-, vananeb. ning samuti tuleb mõelda puuetega inimeste peale, kellel on samuti õigus näha teistsuguseid inimesi, teistsuguseid kultuure, teistsuguseid riike ning kokkuvõttes ligipääsetavus ja hooajalisus on kahe, ühe mündi kaks äh, poolt. turismimajandus on väga äh, karm majandusharu. üritatakse võimalikult atriigseid, äh, atraktiivseid, atraktiivseid ähm, pakkumisi üritatakse teha, et turiste ligi meelitada. Hispaania näiteks äh, Eh, saab turiste juurde tänu sellele, et Egiptus ja teised araabia riigid ehm, kaotavad, ehm, kaotavad tänu ka araabia kevadele kliente, loodetavasti see protsess eh, lõplikult eh, lõpeks varsti, kuigi meilt võtavad see kliente ära, aga mina sooviks, et selline protsess enam ei jätkuks. kuid sotsiaalne aspekt aitab tegelikult ju ka eraettevõtlust, sest äh, hooajalisust, hooajalisi negatiivseid mõjusid kärpida sotsiaalse ja intelligentse poliitika abil, mis näiteks toetaks puuetega inimesi või vanemaid inimesi, tähendab seda, et, et hotellid, mis peaks uksed kinni panema, töökohad, mis ära kaoksid, jääksid alles just tänu sellisele poliitikale. kuid mina et sooviksin, et äh, seda, et äh, avaliku sektori esindajad teeksid koostööd erasektoriga äh, ja tunneks suurt huvi, suuremat huvi ka eraettevõtluse vastu, sest tegelikult on ju vanainimesi aina rohkem, neid on, on aina majanduslikud võimalused aina suuremad ning äh, nad on ka suurepärased äh, kliendid just äh, erasektorile turismi valdkonnas. nii et ei ole mõtet rääkida sellest, et seda võib kombineerida kuidagi, et leevendada hooajalisuse mõjuga. Nad on suurepärased kliendid, nad ei ole enam perekondlikke kohustusi, nad tahavad reisida, neil on ka aina rohkem võimalusi selleks, et reisida. kui avalik ja erasektor teevad kõik selleks, et äh, sellised äh, sektorid oleks rohkem läbi äh, ligipääsetavad, siis me kõik võidaks sellest. nii et äh, tere tulemast ka Lipsole tema uue, tema uute mõtetega, see annab meile kõigile palju lootust. ja see kindlasti aitaks meil hooajalisuse negatiivseid tagajärgi leevendada. suur tänu esimees ja suur tänu kõigile. Mr Danelis. härra Danelis suur tänu, esimees. ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et turism ei ole mingisugune luksuskaup, see on vajadus, see peaks olema üldine õigus. me kipume olema ka ühel meelel selles osas, et juurdepääs turismiteenustele, äh, juurdepääs erinevatele riikidele, transpordile ja igasugustele teenustele on äh, lihtsalt üks kultuuri näitaja. Äh, ükskõik millises ühiskonnas, aga meie rahvastik vananeb, meie tervis võib tekitada meile probleeme ning äh, me peame võtma arvesse seda asjaolu, et äh, tulevikus kindlasti meil on juurdepääsuga probleeme. demograafiline areng mõjutab ükskõik millist majandustegevust ning ka turismivaldkonda sealhulgas säästlik turism on selline turism, mis võtab arvesse erinevaid äh, tundlikke teemasid, äh, keskkonda, sotsiaalset äh, külge vastuvõtja riigis või piirkonnas. nii et sotsiaalne turism säästlik turism, nii keskkonna kui ka sotsiaalseid äh, asjaolusid tuleb arvesse võtta. meil on maja, meid ümbritseb ka majanduskriis, äh, sedagi ei tohiks unustada. sotsiaalne turism, meil on vaja sotsiaalset turismi äh, igal pool turistid turismi sihtpunktides. meie tavalises turismis on probleeme. ja iseäranis suured on liikumispuuetega inimeste probleemid ja raskused. meil on vaja nende raskuste vastu võidelda ühiselt, saavutada sünergia, ühine tegevused, meie ühiseid probleeme kõrvaldada kõik peame tegutsema koos kõikidel tasanditel ja igas turismivaldkonnas. suur tänu, härra Koltšuk. suur tänu, lugupeetud esimees. kuna Tšehhi tõlge on meie koosolekul olemas, räägin täna tšehhi keeles. ja selle teema puhul peame kindlasti toonitama, et tegemist on Euroopa kõige tähtsama tööstusvaldkonnaga. kolm kuni kaheksa protsenti rahvastikust ähm, otseselt on ähm, tegev selles sektoris, äh, kaudselt äh, viisteist protsenti ja inimestel on vaja kõige rohkem teavet, kvaliteetset teavet, kas siis interneti kaudu, erinevate brošüüride, voldikute kaudu. aga inimestel on vaja ka vaba aega. ja tegelikult ei ole oluline kui vana sa oled, kas kuuekümneaastane nagu mina või kahekümneaastane. raskusi võib ette tulla nii või teisiti. ja mõnikord võib raskusi põhjustada juba ka näiteks see, kui sa ei räägi kohalikku keelt. meil kõigil on äh, aeg-ajalt raskusi enese mõistetavaks tegemisega aga me ei saa alati aru nendest äh, erivajadustest, mis on erivajadustega inimestel äh, ja, ja, ja nende raskustest on meil aeg-ajalt raske aru saada, näiteks äh, juba näiteks puuetega inimese märk, mida kinnitada auto külge erinevates liikmesriikides, see ei ole ühtlustatud, samuti ka vaegkuuljate märk kõik, kellel on pereringis äh, erivajadusega inimene, saavad aru sellest, kui suur see probleem on. meil ei ole standardset ähm, isiku tuvastussüsteemi äh, liik-, kõikides liikmesriikides puuetega inimesed on väga spordilembelised, kuid sageli on äh, spordilembeliste inimeste teele, teel mitmesuguseid raskusi ja tõsiseid raskusi. me kõik mäletame, kuidas me rääkisime puuetega inimeste raskustest seoses äh, lennureisidega. minu kodulinnas on äh, palju erinevaid äh, pubisid, spaasid ratastooli kasutajatele. aga samuti on meil tehtud takistusteta teerajad äh, meie mäepiirkondadesse, äh, selliseid teeradasid äh, on ka Baierimaal. nii et me peaksime analüüsima, millised on ära kasutamata võimalused. üks asi on turismi hooajalisus kuid äh, turismiliigid on erinevad ja veel äh, ammutamata turupotentsiaal äh, on ka asi, mida me peaksime analüüsima. härra Sutšas. Grazie, president Simson, e grazie. suur tänu, härra Simson, suur tänu ka meie esinejatele. mul on hea meel osaleda tänasel ümarlauavestlusel sellepärast et me käsitleme siin kahte teemat. siia on koondatud äh, erinevad kogemused, erinevad oskus, oskusteadmised. aga sisu poolest olen ma tänase, tänase aruteluga rahul, aga me ei ole läinud piisavalt süviti, me ei ole olnud piisavalt julgelt äh, ja valmis härjal raskete küsimustel sarvist haarama. me oleksime võib-olla pidanud mõtlema, kuidas me saaksime dünaamilisemalt äh, sellist äh, ümarlaua arutelu korraldada niiviisi, et see protsess jätkuks ka tulevikus erinevatel kavandatud ümarlaudadel. ja praegu on tellitud erinevaid uurimusi ligipääsetavuse kohta meenutagem nüüd, et neli aastat tagasi, kui meie komisjon käsitles uut statistikamäärust, siis telliti terve rida erinevaid kohustuslikke uurimusi, kaaluti seda. selle eesmärgiks oli äh, koguda infot probleemide kohta ning äh, asuda siis tegutsema. kolm aastat äh, on äh, see sektor olnud tegelikult tupikseisus, ähm, hoolimata sellest, et potentsiaal on suur. kannatavad ju ka noored, kes võiksid saada töökoha selles väga suure majandusliku potentsiaaliga sektoris. üks näide Itaalia valitsus on äh, tellinud uurimuse, äh, et koostada riiklikku turismikava. see ei ole veel reaalsuseks saanud, kuid äh, Itaalia lähtuvalt sellest uuringust võiks kahe tuhande kahekümnendaks aastaks luua viissada tuhat uut töökohta ja kolmkümmend miljardit eurot käivet, kasutades ära selle sektori äh, potentsiaali. ja kui me seda ei tee, siis äh, seda halvem meile endile. me peame siin välja toodud puudujääke võtma arvesse oma turismipoliitika äh, kas üldisemalt kõikides valdkondades teha on jäänud veel palju. toon teile näite ja kohe ma tõesti lõpetan, härra esimees. ligipääsetavus. käisin Santorinis, Kreekas, käisin ka Pompeis. ma ei tea, kas teie olete käinud äh, Pompeis, härra esimees, suurepärane paik, meil oli fantastiline äh, külaskäik äh, sinna ja aga kui teil on erivajadusi, siis on väga raske üldse kuhugi jõuda ja liikuda seal. nii et äh, erivajadusega inimesel on hoopis teistsugused kogemused. siis äh, hooajalisus siin me peame olema jällegi avatud. kui me hooajalisuse probleemi leevendamiseks midagi ette võtame, on sellel suur majanduslik potentsiaal loomulikult. turism ei ole ainult snoobide privileeg tänases maailmas, vaid see on üks tähtis osa meie majandusest suur tänu. ja enne kui ma palun ekspertidel, parlamendiliikmete sõnavõtte, äh, sõnavõtjate märkusi kommenteerida, ütleksin, et ma olen Pompeis käinud ja Pompei on suurepärane näide sellest, äh, mis on meie linnakeskustes. planeerijad arvavad, et suurepärane on munakivisillutis äh, meie linna keskustes, unustades ära erivajadustega inimesed. munakivid tõesti on suurepärane vaatepilt meie silmale, aga samas erivajadustega inimestele tõsiseks komistuskiviks ja hooajalisuse kohta nii palju, et me peame kindlasti mõtlema, kuidas hooaegu pikendada äh, ja kuidas äh, kanda hoolt selle eest, et inimesed ei külasta mingit piirkonda ainult augustikuus, näiteks äh, Manchesteri lennujaam eelmisel nädalal oli täis täi-, lapsi ja täna, sel nädalal on see lennujaam täis pensionäre. sellepärast, et lapsed on nüüd alustanud jällegi kooliteed nii et äh, me peame mõtlema, kuidas äh, seda kõike reguleerida ja siin on äh, turismiettevõtetel samuti oma roll, kohe kui koolivaheajad algavad, siis hinnad tõusevad, sellel on kaks aspekti, puhkus lastega muutub kalliks ja, ja inimesed, kes ei suuda selliste puhkuste eest maksta, lähevad siis puhkusele muul ajal ja lapsed jäävad koolitööst kõrvale. turismitööstus peab ka aitama pisut turistide voogu tasakaalustada, koormust tasakaalustada, mitte nii, et suuremad liikumised toimuksid augusti lõpus ja Pariisist toimub näiteks väljaliikumine äh, augusti alguses, äh, psühholoogid peaksid analüüsima seda lausa, nad peaksid äh, seisma, vaatama, analüüsima seda, kuidas kiirteede maksupunktides toimub liikumine ja niisiis eksperdid, kõigepealt härra Vitale okei okay., eh, beh, prima di tutto io vorrei dire che aitäh, kõigepealt tahaksin öelda, et me peame eh, tegema midagi, et neid tendentse ümber pöörata. me peame seadma keskpunkti turismi, turistivahetused ja võtma arvesse klientuuri vajadusi. küsimus ei ole mitte ainult puuetega inimeste kaasamises, vaid ka töökohtade loomises puuetega inimestele. turismi eh, sihtpaik ei pea ju olema ligipääsetav mitte ainult turistile, vaid ka inimesele, kes töötab turismitööstuses. me oleme välja arendanud äh, Ähm, modelli V4A Insight, see on selline tarkvara, millega me kogume kokku andmed, mis on olulised selles valdkonnas ja me seame keskpaika inimese ja tema vajadused, mitte äh, klišeelised äh, mudelid nagu see märk inimesega äh, ratastoolis, millele tihtipeale taandatakse kogu sotsiaalne jätkusuutlik turism väga, transpordi puhul on oluline mitte ainult äh, ühistranspordi küsimus, vaid ka eratransport. näiteks, et äh, rongis saab igas vagunis ainult teatud arv äh, ratastoolis inimesi olla, samuti lennukis vist ainult kaks, kui ma ei eksi. et see kõik muudab reisimise väga raskeks puuetega inimestele ja kui me, kuid muidugi on selle äh, turu avardamisel ka teatud piirid. minu meelest peaksid olema prioriteetne äh, just äh, teavitamine, ka ettevõtjate teavitamine, nad teaksid, kui oluline see ähm, turusegment on. ma nõustun viimase kõnelejaga selles suhtes, et kõik, mis kehtib puuetega inimeste kohta, tihti kehtib ka eakatele. ja me tahame neid justkui lihtsalt sildistada, aga kuidas? eakate seisukohast on nii, et kui ühiskond üha vananeb, siis see ei ole mitte ainult äh, üksikisiku tasandil küsimus, vaid tegemist on vananeva ühiskonnaga ja me peame ühiskonnana sellega kohanema. kõik teenused peavad muutuma ligipääsetavamaks. kõik need stereotüübid tuleb lihtsalt üle parda visata. näiteks eakad inimesed ühiskonnas kas nad tahavad oma raha kulutada mõnes turismisihtkohas, kas nad on, nad on erinevad inimestest, kes peavad raha kulutama hoolduse peale, need on erinevad küsimused. ma tahaks öelda, et mina, ma sain, mul oli vist sünnipäev ja ma sain pensionäriks ja, ja automaatselt keskealiseks, et kuidas see toimus, ma ei saanud sellest õieti nagu arugi. ma tahaksin puudutada äh, hooajalisuse küsimust, ma arvan, et äh, on väga oluline mitte sundida turisti otsustama, äh, millal nad peavad, millal reisida, näiteks see kalüpsoga me püüame edendada hooajavälisust, meil on üle viiekümne tuhande pakkumise sellel platvormil ja kõik need pakkumised äh, on suunatud hooajavälisusele, nii et erasektor on mõistnud, et tuleb pakkuda ka hooajaväliseid äh, tooteid, sest see pakub ka neile uusi majanduslikke võimalusi. kuid ka reisijad ise soovivad tegelikult äh, ähm, nendel teatud aegadel reisida. minu meelest peaksime siin püüdlema võib-olla teistsuguse teavitamise hariduse äh, poole. me oleme seda näinud eakate ja ka puuetega inimeste turul, nad ise valivad äh, just hooaja väliseid äh, kuupäevi, sest siis on mugavam reisida, vähem stressi, vähem segadust. probleem on aga paralleel teenustega, näiteks muuseumid võivad olla suletud, teised, mõned teised teenused ei ole kättesaadavad ja see kõik muudab kogemuse vähem nauditavaks. et see on kõik seotud hooajavälisusega. ja ka meie eraettevõtjate sidusrühmad on seda alati äh, esile toonud. nüüd ligipääsetavus, ma olen äh, täiesti nõus, et ei peaks olema jäik reegleid selle kohta, kuidas defineerida ligipääsetust, aga ma arvan, et on oluline ühine mõistmine selles suhtes, mida ligipääsetavus tähendab. näiteks erasektoris mõnedes riikides on teatud märgised, aga kui ma reisin puuetega inimeste gruppidega näiteks Flandriasse äh, või mõnda teise äh, piirkonda, siis äh, need märgised on erinevad, kriteeriumid on erinevad nii et peaksid olema teatud juhised, et reisijad äh, teaksid, mida neile pakutakse selle märgi all. härra Kondini. ma ei taha öelda midagi provotseerivat, kuid me räägime sektorist, kus on nii nõudlus kui pakkumine kui rääkida hooaja välisuse edendamisest. siis äh, analüüsime me nõudlust. ja seda on võimalik äh, kohandada pakkumisele olenevalt sellest, kui palju on inimestel vaba aega, millised on nende huvid, näiteks äh, üliõpilased, kes õpivad ja äh, reisivad või siis äh, näiteks sport, erinevad spordialad, millega tegeletakse teatud hooaegadel. nii et ma arvan, et me peame pigem tegelema pakkumise kui nõudlusega. kui me tahame kõrgekvaliteedilist turismi, siis peame me vaatama ligipääsetavust ja inimeste võimalusi neid teenuseid kasutada. aga see peab sobima nii turistidele kui ka kohalikele. meil on erinevaid programme, millest äh, kuulsime. Ekalüpso on väga hea näide, seal on neli valdkonda, mis on tuvastatud. võib-olla siin on ka väike arusaamatus. me räägime äh, noorematest inimestest, eakatest, peredest, äh, kellel on raskusi ja puuetega inimestest aga see on hea süsteem, sest see on lähtepunkt. puuetega inimesed, kellel on raskusi, neid peaks kohtlema selliselt, et ähm, neil peaks olema, nad peaksid ligi pääsema kõigile turismi atraktsioonidele, nagu ka Pompei ja kõik teised. Äh, aitäh, tahaksin puudutada ligipääsetavuse küsimust. vabandan oma teadmatust, mis puudutab seadusandlust, aga ma ei tea, kas on olemas äh, Euroopa Liidu seadusandlus kõigile liikmesriikidele, mis puudutab ligipääsetavust, märgistamist me kuulsime, et äh, need äh, kriteeriumid võivad olla väga erinevad erinevates riikides. mina tulen erasektorist ja ja mul on ka olemas allikad selle kohta, mis ma nüüd ütlen, üks miljard inimest elavad mingit laadi erivajadusega kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta seisuga. ükskõik, kas tegemist on sotsiaalse, terviseliku erivajadusega, see tähendab, et kolmandik kogu maailma äh, elanikkonnast on erivajadusega, see on siis äh, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmed. ja ei pea olema väga nutikas, et aru saada, mis on selle majanduslik mõju. turism on majandusharu, kus on väga oluline tulu ja kui nad ei näe selle turismigrupi olulisust, siis peame seda selgitama peab kaasama erasektorit, kes on sellest kindlasti huvitatud, kui küsimus on kasumi teenim-, teenimises. aitäh! kui me räägime ligipääsetavusest, tõepoolest, me oleme väga palju rääkinud puuetega inimestest ja liikumise puudega inimestest, aga me ei ole rääkinud ligipääsetavusest noorte lastega peredele ma ise olen vanaisa, nii et ma tean, et see on tõepoolest probleem. mõned tänapäevased kärud on äh, nagu tangid. nii et see on tõesti võib-olla probleem. ja teiseks äh, komisjon mainis Welcome to Europe'it ja te mainisite viisaprobleemi ja tõepoolest viisad on probleem, passikontroll on probleem. me ütleme, et tere tulemast Euroopasse, aga esimene asi vähemalt, kui Ühendkuningriiki eh, püüate siseneda, siis peate pool tundi ootama, kuni teie passi kontrollitakse teiseks, mida te mõtlete sellega, et tere tulemast Euroopasse, kas see on äh, tegelikkus, kas see on ainult äh, tere tulemast Pariisi, Roomasse, kuidas on lood ülejäänud Euroopaga um,? aitäh, esimees, ma vastaksin ligipääsetavuse küsimusele. Need uuringud, mille algatasime, leidsime Eh, teenuseid, millest on abi kõigile eh, ligipääsuprobleemiga inimestel, muuhulgas eh, eakad inimesed, puudega inimesed, ka väikeste lastega pered. me ei tahtnud ühtegi neist gruppidest välja jätta. me tõesti tahame, et meil oleks täielik ülevaade, millised on inimeste vajadused. Thank you. Paris, London... no, no, no, it's absolutely another story, I mean our. Eh, mina räägiksin hoopis teisest asjast. Eh, tahan edasi anda teada, et Euroopa on väga unikaalne kogum väga erinevatest eh, sihtkohtadest. nii et see me kohtleme Euroopat kui tervikut ja see on seotud ka kõigi, see kajastub kõigis meie tegevustes. projektid, mida me kaasrahastame, nende hulgas ei ole selliseid, mis keskenduvad traditsioonilistele sihtkohtadele, nad ei vaja meie toetust ma olin näiteks äh, Veneetsias kolm nädalat tagasi ja võin öelda, et see oli täielik äh, õudusunenägu, nagu, et äh, need sihtkohad, neil ei ole probleemi sellega, et ei oleks piisavalt turiste. me toetame väiksemaid sihtkohti, meil on kõige suurem võrgustik väikestest, vähem tuntud paikadest äh, it was one of the themes of Eden. Uh, out of the five themes, was one was this one. ja Edeni projekti üks viiest teemast oli see samuti. me teame, et äh, passi kontroll võib olla suureks probleemiks, ka viisad. me püüame uue, uut viisakoodeksit Äh, välja töötada varsti juba selle aasta lõpuks. ja tõenäoliselt kehtivad need sätted alles kahe tuhande viieteistkümnendast aastast. kuid me töötame ka selle nimel, et tõsta teadlikkust liikmesriikides, kuidas praeguseid sätteid äh, rakendada. selleks on ka vastavad käsiraamatud, kuidas äh, peaksid inimesed konsulaatides käituma see on midagi, mille suhtes me saame teadlikkust tõsta, kuid liikmesriigid peavad ise tegutsema. meie anname endast parima, sest äh, passikontroll, äh, piir, piirikontroll, see on esimene mulje, mis äh, riigi külastajate riigist jääb. suur tänu ma loodan, et suudan teha kokkuvõtte. kuulsime siin väga erinevaid seisukohti ja tegemist on keeruka teemaga. ja sellepärast tasub ka selle teemaga tegeleda. on kaks põhimõtteliselt erinevat arvamust või suunda. esiteks parimate praktikate seisukoht, et peaks olema teatud normid juurdepääsetavuse kohta. ja sellisel juhul peaks igat ettevõtet eraldi kontrollima. nii et iga turist saaks ise otsustada, millist, millist hotelli kasutada. teised soovivad aga normide ühtlustamist ja see on äh, tõesti teema, millesse peab veel süvenema. Äh, ma näen, et ja professor Pangini oli või võib-olla veidi provokatiivne äh, küsimus, et kuidas hooajalisuse puuetega inimeste arvestamine, kuidas nad kokku sobivad. et see on tõesti küsimus, mida teha selleks, et hooajavälisuse negatiivseid mõjusid vältida. see on küsimus, mis ähm, tõstatub seoses eakatega. ja lõppude lõpuks ähm, soovime ju, et äh, hoo-, aja välisusel oleks, me saaks seda saavutada võimalikult positiivsel viisil. ja lõpetuseks veel üks küsimus, millest võib-olla väga põhjalikult ei räägitudki, mis on aga oluline küsimus, nimelt hariduse küsimus. ja me ei räägi siin mitte ainult klassikalisest turismialasest äh, haridusest, äh, näiteks söögikohtade või hotellipersonali jaoks, vaid räägime siin väljaõppest, mis äh, keskendub sellele, et täita turismitööstuse vajadusi. selleks on vaja innovatiivset väljaõpet, mis keskendub ka rohkem ligipääset toetavale eh, turismile. ja et eh, tegemist on meil siin liikluskomisjoni, transpordikomisjoniga, siis peaksime pidama silmas ka seda, et eh, kuidas on lood transpordiga, selleks, et kuhugi põhkusele minna, tuleb sinna kõigepealt kohale jõuda ja eh, hetkel me ju tegeleme uue reisijate direktiiviga, sellest võiks ka palju abi olla. suur tänu, suur tänu kõigile siinviibijatele ja eriti ekspertidele, samuti komisjoni esindajatele, ma arvan, et tegemist oli väga hea aruteluga, oleks tore, kui meil oleks ju rohkem saadikuid, aga neljapäev ei ole kõige parem aeg turism on aga oluline osa meie tööst ja suur tänu ka või nagu härra Krutšik ähm, ka tõi välja mitmeid olulisi äh, aspekte, aga meil toimub tulevikus veel mitmeid ümarlaudu rakkerühmaga. ja suur tänu teile tulemast ja suur tänu teie panuse eest. nüüd äh, meenutan saadikutelt järgmine koosolek toimub kuueteistkümnendal septembril kell kolm ja sellega sooviksingi tänada äh, kõiki ja äh, istung on sellega lõppenud